libekomisjoni nimel tervitada, me teeme siin teemal koostööd ka ITRE, AFCO ja Juuri komisjonidega. AFCO äh, komisjoni esindab proua Spinelli, Juuri komisjoni proua Ferrara ning ITRE-t härra Kelly. kohal on ka IMCO ja kuldkomisjonide esimesed aseesimehed, IMCO äh, esindab proua Corazza Pilt ja kultuurikomisjoni proua Verhaien. seega üritasime kaasata võimalikult paljusid komisjone ning loodetavasti äh, kolleegid ka näevad, et üritame olla võimalikult avatud ja demokraatlikud. täna on siis esimene mitmest järjestikusest kuulamisest pärast seda, kui kaheteistkümnendal aprillil esimeste konverents selle otsuse vastu võttis ning pärast seda, kui kohtuti esimeste konverentsi tasandil ka härra Zuckerbergiga, paljud teist äh, kindlasti ka nägid seda kohtumist. tänase kuulamise ning järgnevate kuulamiste eesmärk, eesmärk on natukene teistsugune. me uurime, me üritame minna süvitsi, äh, kuulata ära äh, Cambridge Analytica ja Facebooki skandaali võtmetegelased, üritame tõesti laskuda üksikasjadesse leida, millised on õppetunnid ning mida tuleks edasi teha Euroopa Liidu vahendeid kasutades. täna siis kaardistame selle juhtumi, uurime, mis täpselt juhtus, mis juhtus ning kuidas asjad äh, üldse äh, siiamaani arenesid. järgmine kuulamine toimub kahekümne viiendal juunil ning äh, kolmas teisel juulil. ning mõningatele kuulamistele loomulikult tulevad ka Facebooki esindajad, täna mitte alustame kohe kuulamisega, meil on huvitavad paneelkõnelejad täna. tuletan meelde ka reegleid kõigepealt. järgime lihtsat formaati, üks küsimus saadiku kohta ning siis üks vastus konkreetselt äh, paneelkõnelejalt, kelle poole pöörduti. ennem kohtumist fraktsioonid leppisid kokku, kuidas äh, jagada omavahel kakskümmend seitse küsimust. küsimuse esitajad fraktsioonid otsustasid, kes neid küsimusi esitavad ning selle põhjal pandi paika ka kõnelejate nimekiri. pärast paneelkõnelejate ettekandeid annan kõigepealt äh, sõna äh, asjaomaste komisjonide esindajatele ning siis läheme kõnelejate nimekirja juurde, aga tuletaksin meelde, et te peate, saate küsida ainult ühe küsimuse. kui te küsite äh, selle maksimaalselt ühe minuti jooksul ühe küsimuse, siis äh, peaksite te ütlema ka, kelle poole, kellelt te seda küsimust küsite, ehk siis, et ei küsi midagi üldist, sest te saate ainult ühe vastuse. niisiis, palun andke teada, kellele see küsimus on suunatud. ja igal paneelkõnelejal on siis kaks minutit vastamiseks. ma katkestan igaühe, kes ületab ühe minuti kui ma mõni sõnavõtja kohal ei ole, siis annan sõna järgnevatele kolleegide, äh, äh, järgmistele kolleegidele. ning tutvustan nüüd ka paneelkõnelejaid. igaüks nendest teeb lühikese sissejuhatuse, kõigepealt proua Sandy Barakalis, kes on äh, Humaanse Tehnoloogia Keskuse strateegiaametnik, ta on endine Facebooki ametnik, siis proua Carol Cadwaller Äh, kes on Guardiani vanem ajakirjanik, kes uuris Facebooki ja Cambridge Analytica juhtumit, järgmisena proua Elizabeth Denham, kes on äh, Ühendkuningriigi äh, info te-, teabevoliniku ametist ning temaga tuli kaasa ka professor David Carroll, kes on Parsoni disainiülikooli professor, kes Äh, esitas kohtule hagi, nõudes, et Cambridge Analytica näitab, kuidas nad said tema andmeprofiili koostada. ning viimasena härra Christopher Wiley, kes on vilepuhuja, endine teadusdirektor Cambridge Analyticast. tere tulemast teile kõigile, suur tänu, et te siia tulite ning äh, reageerisite nii kiiresti Euroopa Parlamendi kutsele läheme, lähemegi äh, sissejuhatavate sõnavõttude juurde. alustuseks annan sõna äh, Sandy Baraklasele, kes on endine Facebooki ametnik ning praegu Humaanse Tehnoloogia Keskuse äh, juht. suur tänu võimaluse eest siin kõneleda. minu nimi on Sandy Baraklas, ma olen uue vabaühenduse, mille nimi on inimlik, inimliku tehnoloogia keskus strateegiline sta,, strateegiajuht. ma olin kahe tuhande üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal aastal Facebooki üks juhte ning minu üks ülesandeid oli andmekaitse Facebooki platvormides. mina tahaksin teile rääkida seda, mis äh, toimus Facebooki poole pealt Cambridge Analyticaga ning räägiksin ka sellest, mida saaks teha, et olukorda parandada. ennem üksikasjadesse laskumist äh, selle kohta, kuidas äh, Facebook äh, on kaasatud Cambridge Analytica skandaali, tutvustaksin ma, mida, äh, kuidas toimib Facebooki platvorm. Facebooki platvormi puhul tuleb mõista seda, et see on teenus, mida ettevõte pakub. see annab välistele rakendustele võimaluse töötada välja omapoolseid rakendusi Facebooki andmete põhjal see öö, töötab nii mobiil- kui desktop-seadmetes, mida te näete siin vasakul ja paremal. oluline on siin mõista, et kuidas need rakendused Facebookist neid andmeid saavad. kui Facebooki kasutaja soovis kas-, kasutada Facebooki rakendust, siis ta nõustus öö, öö, teatud tingimustega äh, tuli ekraanile selline pilt, mida te näete, kui kasutaja äh, trükib sisse äh, allow, siis see ettevõte, antud juhul Amazon, saab need andmed, millele, mida see kasutaja lubas. see siis toimub nii, et kõigepealt and-, andmed liiguvad kasutajalt Facebookile siis ta, nad on, on, kasutaja annab nõusoleku kasutada tema andmeid. Äh, ning siis Facebook saadab need andmed äh, rakendusele edasi. ning siin tuleme Cambridge Analytica probleemi juurde. kui rakendusel on need andmed juba, siis ei tea Facebook enam kuidagi, mida äh, andmete, rak-, rakenduse arendaja nende andmetega teeb, kui rakenduse arendaja on äh, Äh, äh, halvaloomuline, siis nad saadavad andmed edasi kolmandale poolele. Äh, ning antud juhul oli siis see ju järgmine, isegi neljas pool Cambridge Analytica. järgmisena, kuidas arendajad saavad ilma konkreetse kasutajate nõusolekuta andmetele ligi. oluline on siin mõista, et kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, tegelikult viieteistkümnenda aastani isegi teatud juhtudel said Facebooki äpid ligi mitte ainult kasutajate andmetele, vaid ka kasutajate sõprade andmetele. keskmisel Facebooki kasutajal on kakssada, kolmsada sõpra. seega andmete hulk on üüratu, kui kasutatakse ka sõprade andmeid. ja täna hommikul New York Timesis ilmus uus lugu Äh, te võite hiljem küsida mu käest selle kohta, aga äh, selle kohta to-, siis täna hommikul just on uus öö, äh, avalikustamine New York Timesist. siis milliseid andmeid arendajad saavad Facebookilt, üsna suur hulk andmeid on võimalikud, siin on nimekiri nendest ennem kahe tuhande neljateistkümnenda aasta muutusi arendajad saavad näiteks andmeid kasutajate tegevuste kohta, nende postituste kohta, ka delikaatsemad teemad nagu suhteandmed, poliitilised vaated, ka nende sõprade omad, ennem seda, kui kehtestati sõprade loa küsimise kohustus ning vahel saadakse isegi rohkem andmeid näiteks on võimalik va-, teatud juhtudel lugeda ka Äh, privaatsõnumeid. mis siis läks valesti Cambridge Analyticaga ja Facebookiga? kõigepealt, Facebook ei saanud kuidagi äh, kontrollida andmete kasutamist pärast seda, kui need liikusid äppide äh, arendajatele teiseks võimaldati sõprade andmete kasutamist ilma nõusolekuta, kolmandaks ei kontrollitud peaaegu üldse või üldse arendajaid ning neljandaks Cambridge Analytica puhul äh, usa-, usaldati äh, arendaja lubadust, et andmed on kustutatud, mingisugust äh, juur-, juriidilist kohustust ei olnud. ning lõpetuseks, Facebook ei keelanud Cambridge Analytical reklaami teha Facebookis pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paljastusi, seega Cambridge Analytica sai reklaami teha veel kaks ja pool aastat kuni märtsini kaks tuhat kaheksateist. niisiis, siin on palju aspekte, aga ma tahaksin rõhutada seda, et see teema on palju-palju laiem kui Facebook või Cambridge Analytica. see rõve kaart siin näitab kuidas töötab äh, äh, reklaamitööstus ning iga väike logo äh, tähistab teatud üksust, mis osaleb siis andmete töö muutmisel rahaks. ning kui, ning sellisest keerukast tööstusharust läbimurdmine saab olema väga suur väljakutse. hea uudis on see, et üldine andmekaitsemäärus on väga hea esimene samm kasutajate andmete kaitsel aga nagu ma mainisin, on tegemist väga-väga keerulise teemaga, tahaksin seega rõhutada kiiresti nelja asja, mida, mida teie võiksite kaaluda järgmiste sammudena. kõigepealt me peame tagama, et mõistetakse ka, mitte ei antaks lihtsalt luba. siin on see äh, tingimuste nõus, tingimustega nõustumise äh, ekraanitõmmis ma tahaksin siin äh, rõhutada seda, et äh, need lingid äh, võimaluste juurde ning tingimuste üksikasjade juurde on väga väikesed ning seega on kiusatus lihtsalt nõustuda. ehk siis see lehekülg on disainitud juba nii, et kõik oleksid nõus. me sooviksime, et oleks selline raamistik, et kasutajad mõistavad ka, millele nad nõusoleku annavad, mitte nad, et lihtsalt annavad nõusoleku teiseks, me peame ettevõtete ja kasutajate öö, öö, eesmärgid ühtlustama. hea näide siin on öö, turvavööd. USA-s oli autotööstus võib-olla isegi väiksem põhjus turvavööde kasutusele võtmisel kui kindlustustööstus sest kindlustusettevõtted pidid alati välja maksma raha siis, kui öö, autos istuja sai vigastada, seega neid väga huvitas öö, inimeste turvalisuse tagamine. umbes midagi sarnast võiks teha andmete kaitsel. kui meil oleks korralik küberkindlustusraamistik, siis me saaksime suunata ka kindlustustööstust samal öö, moodi ning öö, me saame siis neid muuta vastutavaks ka tarbijate harimisel ning see äh, trahvide risk laieneks äh, äh, üle spektri. et ei, ei tekiks selline olukord, et näiteks kui meil on mingi naftalekke, siis ainult üks ettevõte peab maksma selle puhastamise eest, vaid neid ettevõtteid on palju. kolmas aspekt, programmiline juurdepääs ähm, kasutajate andmetele. ettevõtted, millel on öö, huvi äh, kaitsta äh, kasutajate andmeid, neil peab olema see juurdepääs. tooksin ühe isikliku näite kiiresti, see on minu Google'i otsingu ajalugu äh, mõne aasta tagusest ajast. Google'il on see endiselt olemas, ma tean seda sellepärast, et ma läksin sinna My Activity kohta Google'ist ning mind üllatas, et neil on need andmed endiselt alles. aga tõsiasi on see, et väga vähesed inimesed tegelikult Äh, haldavad äh, enda kohta kogutud andmeid. ehk siis, kui me äh, kehtestame kohustuse programmilisele juurdepääsule, siis me looksime uue põlvkonna ettevõtteid, mis tegelikult aitavad ette, kasutajaid oma andmeid hallata. olgu need siis andmete kustutamine, mida inimesed ei soovi, või nende andmete suunamine teistele ettevõtetele, kui nad seda soovivad ja neljandaks, me peame, äh, kui me mõtleme uute äh, määruste peale, äh, on väga oluline silmas pidavata väikeettevõtteid, sest nemad just suunavad innovatsiooni ja on väga oluline silmas pidada seda, kuidas me saame aidata neil täita uusi reegleid ning milline on uute reeglite mõju neile. me ei soovi öö, veelgi rohkem toetada määrustega monopole ning lõpetuseks tahaksin öelda, et maailm vaatab just teid. Teie olete need, kes me juhivad innovatsiooni äh, andmekaitse määrustiku osas ning suur osa ameeriklasi, ma kinnitan teile, soovivad ka Ameerikas midagi sarnast nagu üldine andmekaitse määrus. niisiis, suur tänu teile ning ma ootan teie edaspidistki innovatsiooni antud küsimuses, aitäh! Thank you very much. suur tänu ja suur tänu, et ütlesite nii ilusasti andmekaitse üldmääruse kohta. määruse ema on siin täna saalis, ma ei tea, kas isa ka jõudis kohale, ütleb härra esimees. tuleb öelda, et äh, kõik kolleegid, kes äh, siin istuvad, on palutud kuni kümme minutit kõnelema, järgmiseks saab sõna Carol Cadwalader kes on The Guardiani ajakirjanik, kes uuris Facebooki ja Cambridge Analytica kaasust ja Carol, sul on sõna. aitäh! aitäh, et mind täna siia kutsusite ja mul on väga hea meel, et need kuulamised toimuvad. ma leian, et need on igati õigeaegsed, olulised ja väga kindlasti on tarvis rohkem analüüsivat tööd. ka ajakirjanikud on seda tööd teinud. minu taust on selline, et ma olen nende teemadega tegelenud nüüdseks eh, juba poolteist aastat isegi rohkemgi ja ma võiksin rääkida paljudest teemadest, aga ma otsustasin keskenduda eelkõige Euroopa referendumile ja sellega seotud küsimustele. praegu toimuvad Ühendkuningriigis mitmed juurdlused Brexiti pooldajate kampaaniate suhtes. ICO ehk Ühendkuningriigi teabevolinik uurib seda, valimiskomisjon uurib, nüüd uurib ka politsei äh,, Äh, siis parlamendil on äh, oma komisjon selle uurimiseks, Damien Collins juhib seda, ja analüüsitakse erinevaid potentsiaalseid kuritegusid, näiteks ebaseaduslikud kulutused, äh, andmete kustutamine, ebaseaduslik koordineerimine kampaaniate vahel ja kui rääkida taustast Ühendkuningriigi valimisseadustest, siis kontrollitud on kampaania käigus kulutatavate rahaliste vahendite hulk ja sellel põhineb meie demokraatlik kord ning need reeglid on arenenud rohkem kui sada aastat viimaste aastate jooksul on aga digitaalne kampaania tegemine fundamentaalselt muutnud seda, kuidas need seadused toimivad ja praeguseks on olukord selline, et need seadused ei toimigi enam. vähemalt nõnda leiavad juhtivad akadeemikud ja õiguseksperdid. kõik jookseb nüüd läbi tehnoloogiafirmade nii-öelda mustade kastide ja me ei tea, mis nendes kastides toimub, ehk siis tegelikult me ei näe, kui palju raha kulutati referendumi kampaaniate käigus, me ei tea, kelle raha see oli, kust see tuli, me ei tea, missuguseid reklaame inimesed nägid, kuidas neid reklaame inimestele suunati, missugustel andmetel see põhines. tegelikult need andmed on olemas, Facebooki serverites ja Google'i serverites on need andmed olemas, aga meie ei pääse neile ligi ehk siis praegu me oleme sellises olukorras, kus äh, võõr, võõrad ettevõtjad mängisid nii pöörd, pöördliku tähtsusega ähm, valimistel nii suurt rolli ja meil ei ole võimalik nende andmetele ligi pääseda. ma otsustasin rääkida sellest, et äh, kuidas saab üks ajakirjanik sellises olukorras hakkama, tegelikult see ongi võimatu, äh, The Guardian pöördus juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selle teemaga Äh, tegelikult me teadsime äh, paljude asjade kohta, kolleeg Harry küsis äh, Facebooki käest igasuguseid küsimusi ja vastuseid ta ei saanud. seejärel kirjutasid sellest teemast ka teised ähm, ajakirjanikud, näiteks Kressler Šveitsis, mina ise kirjutasin The Observeri jaoks, ja vastuseid me ei saanud ehk siis see ongi nende tehnoloogiafirmade praktika, nad eitavad, nad hoiavad kõrvale, meie kaasuse puhul nad isegi äh, ähvardasid meid ja äh, ähvardasid meid selles suhtes, kui me avalikustame midagi ning äh, Sandy ka rääkis sellest juba, et New York Timesis oli eile artik-, artikkel selle kohta, kuidas Zuckerbergi vastused kongressini ei olnud täielikud. kui nad olid, e-, kui nad polnud just eksitavad, siis me võime öelda, et need vastused Zuckerbergilt olid mittetäielikud, ehk siis teie töö siin on väga oluline, teil on Te olete institutsioon, kellel on olemas ehm, see autoriteet, et te suudate seista tehnoloogiafirmade vastu ja te olete ka võib-olla see organ, mida nad Äh, tehnoloogiafirmad kardavad, ehk siis loodetavasti te suudate nad võtta vastutusele, seda me küll ei näinud, kui Zuckerberg siin käis paar nädalat tagasi, mul oli tunne, et äh, talle jäeti võimalus äh, ilmuda siia ja jätta endast mulje kui kellestki, kes on keegi, kes teeb koostööd, tegelikult ta koostööd ei teinud. nüüd minu puutumus selle looga ma kuulsin detsembris kaks tuhat kuusteist, Äh, Jonathan Albrighti käest Cambridge Analytica kohta ja siis ma kirjutasin Cambridge Analyticast ähm, artikli, ma ütlesin, et nad on teinud tööd äh, Trumpi kampaania heaks ja ka Brexiti kampaania heaks. Nad väitsid, et nad ei toeta Brexiti pooldajaid või et nad ei tööta nendega koos, aga tegelikult internetiallikad, sealhulgas leave.eu, ütlesid, et Cambridge Analytica töötab nende poolt. seejärel ma kohtusin Andy Wigmoriga äh,, kes on ärimees, ta oli Brexiti üks peamine rahastaja. ta on see inimene, kes eh, toetas Nigel Farage'i Leave.eu eh, kampaaniat ja Farage on kusjuures keskne inimene, ma loodan, et te kasutate ise ka võimalust eh, härra Farage'ilt küsida teatud küsimusi, mida meie ei ole saanud küsida. Nigel Farage oli see inimene, kelle tõttu Cambridge Analytica üldse puutus kokku Leave kampaaniaga, sellepärast et ta oli tuttav Steve Bannoni ja Robert Merceriga. Steve Bannon ja Mercer olid eh, keskse tähtsusega, eh, lisaks nad ehm, Eh, lisaks Leave kampaania toetamisele, Brexiti toetamisele nad eh, kutsusid ka Breitbart väljaande eh, Londonisse. Andy Wakemore ütles mulle ja see on ka salvestatud, enne kui hakati kõike eitama, ta ütles, et Cambridge Analytica aitas neid tasuta. Neil ei olnud vaja maksta, sest nad ütlesid, et nende eesmärgid on samad, ehk siis eksisteeris sõprus Steve Bannoni, Merceri ja Farage'i vahel ning eh, lindilt võib kuulda, et eh, seal öeldakse, et eh, anti õpetust selle kohta, kuidas kasutada ära emotsioone, hirmu, kuidas kasutada andmeid selleks, et inimeste tegevust kontrollida. ja väga põgusalt räägin ka sellest, mis pärast seda juhtus on võimalik, et see annetus, ka teenuste puhul annetus, võis olla ebaseaduslik. ja seejärel käivitatigi kaks juurdlust, üks, millest ka Elizabeth Denham räägib, aga mõnda aega pärast seda sündmust kirjutas mulle üks lugeja Kanadast ja ta kirjutas, et Cambridge Analytical on ka oma harukontor Kanadas, SAR Kanada on selle nimi ja selle tütarfirma äh, direktor pidi olema ka järgmise ettevõtte Aggregate IQ direktor ning äh, Aggregate IQ tegi koostööd järjekordse Brexiti pooldajate kampaaniaga. Äh, ja neid äh, kampaaniaid oli ka mitmeid, millega koostööd tehti, aga Ühendkuningriigis on tugevad seadused kampaaniate omavahelise koordineerimise vastu, ehk siis selge on see, et siin toimus midagi äh, veidrat, midagi salastatult ja kohe, kui ma küsisin Cambridge Analyticalt selle kohta, siis nad kustutasid need detailid oma veebilehelt. tol hetkel sain ma aru, et see fakt, et neid asju proovitakse peita, oli see, mis tekitas kõige rohkem muret, mistõttu ma otsustasin äh, endiste töötajatega kontakti võtta ja sellega ma leidsin ka Christopher Wiley, kes istub siin ja ta saab kindlasti rääkida üksikasjalikumalt nendest asjadest. kokkuvõtteks, Mark Zuckerberg tuli siia, ta ütles, et nad on teinud vigu, nad on oma järeldused teinud, et edaspidi tuleb rohkem läbipaistvust aga Facebook ütleb alati nõnda, aga sellest ei piisa, me peame teadma ka mineviku kohta. on keskse tähtsusega, et me teame, mis juhtus Brexiti referendumi käigus, me peame teadma, millele kulutati raha, kui palju, kes kulutas, kas see kõik oli seaduslik. ja me peame teadma, et selle kindlaks tegemiseks on kõik võimalik tehtud, et tagada, et referendumi tulemus oli ikkagi õige ma näen siin ka ohtu, võttes arvesse äh, ka seda, mis toimub Ühendkuningriigis, et referendumite puhul võib tekkida selline süsteemne nõrkus, me oleme olukorras, kus me teame, et meie valimisseadused ei toiminud, need seadused ei suutnud ära hoida sellist käitumist, mille suhtes nüüd need juurdlused käivad ja me teame ka, et reguleerivad asutused, eriti valimiskomisjon, neil ei olnud olemas seda õiguslikku raamistikku, mida neil oleks olnud vaja ja me teame, et neil ei ole volitusi selleks, et korrektselt tõendeid koguda ja tõendeid välja nõuda. ühtlasi me teame seda kõike alles liiga hilja. valimiskomisjon on nüüd andnud politseisse avalduse liiv.eu kohta aga see on kaks aastat pärast referendumit ja kohtusse jõuab see asi ilmselt alles pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud, ehk siis siin on tõeline probleem, siin on ka poliitiline äh, probleem, nimelt praegune valitsus ei ole mitte ainult nii ähm, nii tugeva kinnisideega Brexiti suhtes, aga on ka võimalik, et et ähm, nad on mõneti kaasa mänginud. Boris Johnson ja Mark Grove olid tegelikult mõlemad Vote Leave kampaania direktorid, ehk siis võiks väita või väidetaksegi, et tegelikult nad teadsid sellest, et kulutatakse rohkem, kui tohib. kaks sellist juhtivat ametnikku Theresa May valitsuses on väidetavalt vastutavad selle eest ehk siis lõpetuseks, mulle tekitab tõesti muret see, et võib-olla Ühendkuningriigis õigusriigi põhimõte ei kehtigi seoses selle referendumiga ja ma kutsun teid üles seda teemat tugevamalt analüüsima, aitäh! Um... aitäh, Carol! selle juurdluse keskmes Ühendkuningriigis oli ka teabevolinik Elizabeth Denham, kellele äh, Carol ka viitas ning äh, Elizabeth Denham on täna siin, tal on ka äh, saatja kaasas, aga mul on väga hea meel, et proua Denham soov, soov, suvast, nõustus täna siia tulema, see kindlasti aitab kõiki pooli esindada suur tänu kõigile, kes mind äh, siia kutsusid, ma olen äh, infovolinik Suurbritannias ning tegelen andmekaitseseadusega. minu äh, ministeerium on suurim andmekaitseamet terves Euroopa Liidus töötajate ja fina-, arvult ja finantseerimise suuruselt me tegutseme aktiivselt, me tegeleme ka koolituse, hariduse, uurimistöödega e, ning e, tegeleme ka andmekaitsekaebustega. meie e, parasjagu uurimegi Facebooki ja Cambridge Analytica küsimust Suurbritannias. ka teised äh, sarnased ametid Euroopa Liidus on äh, uurinud seda küsimust seoses erinevate Facebookiga seotud küsimustega. ning minuga on äh, äh minu asendaja äh, John Dibble Johnston, kes uurib äh, Cambridge alam analüütika küsimust äh, ning ka andmete analüüsimist ja kasutamist poliitilistes kampaaniates täna äh, me, äh, mil me siin viibime, toimub ametlik uurimine, sellega seoses äh, on meie võimalused teiega rääkida ja küsimustele vastata piiratud. seda muuhulgas ka kommentaaridele vastamise osas teiste paneeli liikmete poolt. vastan hea meelega kirjalikult, kui saan lisainformatsiooni jagada ja tahaksin teile kinnitada ja kinnitada ka kuulajatele, et mõistan teie muret selle kohta, kuidas veebiplatvormid, muuhulgas Facebook, kasutavad andmeid ja kellele nad neid andmeid edastavad. viimasel ajal oleme näinud, et reklaamisüsteem on ulatunud kaugemale ka poliitilisest süsteemist, mõjutades seda, kuidas me hääletame olen väga mures sellepärast, et äh, selline asi on toimunud ilma, et oleks äh, mõeldud, milline moraalne või eetiline mõju sellel on meie demokraatlikule süsteemile. see ei tähenda seda, et äh, internet on reguleerimata. kui äh, kasutatakse isikuandmeid, tuleb järgida isikuandmete kaitse seadust ning see äh, võib äh, ka ja see peaks kaitsma eraisikute andmeid. isikud, andmete kaitse on Euroopa hartas põhiõigus äh, ning Euroopa Kohtu kohtupraktika on selgelt öelnud, äh, et vastutavad selle eest veebiorganisatsioonid ning nad vastutavad selle eest, kui isikuandmeid väärkasutatakse. Need organisatsioonid saavad kontrollida seda, mis juhtub siis, kui ligi pääsetakse isikuandmetele, kuidas seda või neid võidakse sisu loomisel ära kasutada. Nad võivad kontrollida seda, mida nähakse, kuidas seda nähakse ning neil on ka algoritmid, et eh, see, eh, seda kontrollida. seega ei saa öelda, et tegemist on ainult sisuplatvormidega, vaid nad vastutavad ka info päritolu eest, mida tarbijatele edastatakse. kuid ma tunnistan, et mõningad õigussüsteemid ei ole suutnud interneti arengukiirusega sammu käia. GDPR on selles osas oluline samm edasi õigusloome valdkonnas ning see on oluline samm ka äh,, äh ka mõnekaitseametitele äh, ning äh, peame tegema kõik endast olenema, et andmetel on, et organisatsioonidel on äh, võimalus teada, kes äh, andmetele ligi pääseb ja kuidas seda, neid andmeid äh, kasutatakse. andmekaitseseadus äh, ning äh, Eh, ametite eh, tegutsemisvõimalused ulatuvad kaugemale ametitest endist, sest andmekaitseseaduse rikkumine on kuritegu. me peame põhjalikult uurima kuritegusid, mis on toimunud isegi siis, kui need on toimunud ainult veebis. nagu mõned teie seast ilmselt teavad, eh, ma kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mais ma kuulutasin välja laiapõhjalise uurimuse selle kohta, mis puudutab nähtamatut eh, menetlust kasutamist, algoritmide kasutamist, andmete sobitamist, eh, isikuandmete edastamist, mis on toimunud eh, referendumieelses kampaanias. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruaris keskendudes Eh, Facebookile, Cambridge Analyticale eh, eh, tuge, meie tegevust tugevdas selle lailipoolsed tunnistused ning see kõik toimus pressi kõrgendatud huvi saatel. ma olen tunnistanud ka, andnud ka parlamendi uurimiskomisjoni ees, mida juhib Damien Hollands võib-olla oleks hea, eh, kui selgitaksime, et meie, meil on kahene lähenemine uurimisele, kõigepealt eh, siis uurimine ise ja teiseks eh, sellega seotud tegevused ning ka laiemad mõjud, muuhulgas ka seadusaukude väljaselgitamine kavatseme selle uuringu avaldada enne juuni lõppu. meie uurimine on väga põhjalik ja horisontaalne, meil on nelikümmend inimest, kes sellega tegelevad, samuti tegeleme, teeme koostööd IT-ekspertidega. Need on siis kakskümmend, see tähendab, et meil on kakskümmend uurijat juures ning äh, uurime, vaatame üle mitmed võtmetegijate eh, eh, eh, sellise tegevuse, vaatame kampaaniarühmade tegevuse, poliitilise parteide tegevuse, samuti ka akadeemilised institutsioonid üle. vaatame üle nii, nii kriminaalõigusega seotud kui avaõigusega seotud küsimused pea, oleme kogunud palju materjale, eh, mille hulgas on sadu tetrabaite andmeid, mis tuleb kõik hoolikalt läbi analüüsida ning eh, seda, eh, selle andme oleme kogunud läbiotsimistel ja ülekuulamistel. oleme samuti hulgas saanud ka mitmesuguseid ja oleme, oleme tegutsenud kohtu ja liitlusega korraldanud äh, läbiotsimise ja oleme kasutanud kiirem menetlusprotsessi andmete kogunemisel ja tunnistuste kogunemisel ning oleme digitaliseerunud äh, tõendeid, äh, mida kohe otse ei ole võimalik kätte saada. me keskendume oma töös andmete kaitsele ning tunnistan ka seda, kui olulist tööd olete te siin teinud praegu on äärmiselt oluline võimalus, et garanteerida Euroopa Liidu kodanikule, et äh, kui iganes äh, väärkasutatakse neid isikuandmeid, siis äh, sellele ka reageeritakse, et neid kaitsta, nii et kuidas siit edasi tegutseda? Facebooki Cambridge Analytica juhtumi ulatus läheb kaugemale kui meie ameti uurimine vaid teeme ka edaspidiseid soovitusi oma tulevases raportis, mille mõju ulatub kaugemale Suurbritanniast ning andmekaitsjatest kaugemale ulatudes soovime, et meie töö aitaks toetada tulevasi valimisprotsesse ja ka akadeemilisi teadusuuringuid. selge on see, et palju on vaja ära teha selleks, et tugevdada info jagamist ja koostööd minu põhiline sõnum saadikutele on, et äh, andke GDPR-ile aega, et ta saaks äh, tegutsema hakkama, hakata. praegune äh, uurimine on kõige suurem andmekaitse ajaloos ning uurimine on suurepärane võimalus vaadata, kuidas GDPR suudab vastu panna praeguses äh, olukorras reaalses äh, maailmas äh, ning arvame, et see juhtum muudab kõigi osapoolte tegevust poliitikampaaniate vältel, ajakirjanikud, rikkumistest teatajad, juristid ning saadikud on mänginud olulist rolli, et selline info avalikkuse ette jõuaks nüüd on meil vaja jätkuvat äh, soovi kodanike poolt oma andmekaitseõigust äh, kasutada. meil on vaja selliseid seadusroojaid, kes julgelt äh, kasutavad oma õigusi ja pädevusi ning meil on vaja selliseid poliitikuid, kes toetavad Andmekaitseametit, et neil oleks võimalused ja pädevused äh, välja töötada olulisi seadusemuudatusi. seega hea meelega osaleme teie kuulamisel, vastame küsimustele, aga tahaksin paluda teie komisjoni, et võtaks arvesse, et praegu toimub suureulatuslik äh, kriminaaluurimine, mis ulatub kaugemale Facebookist ja Cambridge Analytica. see äh, tähendab seda, et meie vastamisvõimalus on piiratud oleme valmis teid teavitama hiljem eri, kõigist arengutest, kus, kui see võiks teid teie tegevuses aidata. Thank you very much um,, Mrs Denham and, and we appreciate aitäh, proua Denham, ma mõistan, et äh, teil on teatud piirangud selles, millest te saate siin rääkida ja väga meeldiv, et võib-olla kunagi hiljem saate te meile rääkida veel rohkem. järgmisena professor David Carroll kes on Ühendkuningriigi kohtutes esitanud selle olulise hagi Cambridge Analytica vastu. ja see on seotud siis tema isiku profileerimisega. meil on väga hea meel, et tema on tulnud siin ka tunnistusi andma. palun, professor Carroll. suur tänu, härra kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees, suur tänu teiste komisjoni esimeestele ning ma tahaksin eralda, eraldi tänada ka, ka doktor Paul-Olivier de Heid selle eest, et ta soovitas mind äh, siia kutsuda ning ka selle eest, et ta õpetas mulle, kuidas andmed ja tehnoloogia ning Euroopa Liidu Ühendkuningriigi ja Šveitsi andmekaitseseadused äh, üheskoos aitavad kaitsta kahekümne esimese sajandi demokraatiat ma üritasin uurida, kuidas minu äh, valija andmed USA kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta valimistelt jõuavad äh, äh, minuni läbi US, Ühendkuningriigi andmekaitse määruse ning need andmed ei olnud piisavad, seetõttu ma konsulteerisin oma advokaadiga, vot ning leidsime, et minu valijaprofiil ei saa olla siin täielik ning ameeriklastel on õigus saada kogu info kätte. esiteks esitasin ma teabe volinikule umbes neljandal juulil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ehk siis USA iseseisvuspäeval no, ametliku kaebuse. see puudutas seda, kuidas minu valijaprofiili koostati ning jagati teistele Äh, ning see äh, kaebus puudutab SCL Electronics Limited, kes on registreeritud äh, vastutav töötleja Cambridge Analytica jaoks. mul on väga hea meel teie ees täna rääkida ning kohtuda ka esimest korda isiklikult volinik Denamiga. ma tervitan seda, et toetatakse andmete sõltumatuse põhu, põhimõtet. minu andmed koguti ja töödeldi Ühendkuningriigis ning äh, seetõttu, seetõttu äh, tuleb äh, tagada ka see, et andmetele, et seadus kehtib, andmekaitseseadus kehtib ka vaatamata kodakondsusele. kahjuks võib eeldada, et rakendusmäärus, mis esitati STL Electronicsi vastu, et seda ei hakata täitma administraator peab andma ICO-le login'i andmed selleks, et nad saaksid minu valijaprofiili kohta puudutavat infot ka see, konfiskeeritud serveritest kätte saada. kuueteistkümnendal märtsil kaks tuhat kaheksateist seega esitasin hagi Ühendkuningriigi kohtusse, mis on seotud ka sellega, et ma soovin kätte saada Cambridge Analyticalt oma äh, valija profiili. sellele pole reageeritud, seetõttu me palume, et ICO ja Ühendkuningriigi kohus kohustavad äh, STL Electronicsit äh, esitama andmed selle kohta, kuidas kommertsandmetest suudeti mind identifitseerida selleks, et koostada minu hääletusprofiil. vaatamata äh, Äh, sellele korduvalt on Cambridge Analytica töötajad öelnud, et äh, umbes viis tuhat andmepunkti koostati iga äh, USA hääletaja kohta, kaasa arvatud psühhograafiline mudel, on endiselt teatud andmed minu profiilist puudu. tõendid aga näitavad, et minu andmeid koguti hoopis laiematest allikatest kui tavalistest avalikest hääletusandmetest. tegemist võib olla potentsiaalselt andmete pesemisega, kus äh, andmeid ebaseaduslikult äh, äh, liigutatakse üle piiride, kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkidel ning vahel kasutatakse puhtaid andmeid räpaste andmete pesemiseks. see on uus probleem, mis on seotud Cambridge Analytica ja Facebooki ja muude sarnastega ning see lugu on üle, kuulus üle maailma, kuigi väga keeruline on selgitada, miks see on tähtis, sest kõik me ju võib-olla nõustume, et kuritegu vist on toimunud, võib-olla kuritegu demokraatia vastu, on rünnatud isiklikku sõltumatust, riiklikku sõltumatust, ohus on privaatsusseadused ning mina olen pärit riigist, kus kodanikele veel ei ole antud õigust kaitsta oma andmeid Äh, sest tegemist on ju tegelikult infosõjaga. kui ma saan oma andmed kätte äh, sellest andmelekkest äh, ja kui ma ei saa neid andmeid kätte ning ka ei saa aidata teisi andmeid kätte saada, siis me teame, et me ei saa tegelikult kaitsta inimesi, eriti kui on tõenäoliselt toime pandud andmekuritegu. samas on kõik andmed nüüd ka öö, kustutatud me peame jälgima Cambridge Analytica lugu selle kohta, äh, äh, ka selles plaanis, et kas tegemist on äh, vastutuskohustuse või kohustustest kõrvalhiilimise pro-, probleemiga. see lugu on näidanud, et erinevates riikides on probleeme andmed, valijate profiilidega, andmetööstusega, individualiseeritud kasutajate öö, öö, kas-, kasutajatega ning nende kasutamise, andmete kasutamisel erinevates kampaaniates, nii nagu seda tegi SCL Grupp või Sai äh, Grupp, mis äh, kasut-, üritas kasutada äh, klientide andmeid kasumi ning võimu suurendamiseks tegemist on uute kodanikuõigustega, eh, eriti kuna eh, on eh, tervete rahvaste vastu sooritatud andmekuritegusid. tegemist on tõesti makromõjudega mik-, mikrotasandilt. Eel-, eelmisel nädalal Facebook oma aktsionäride koosolekul ütles, tunnistas ka, et nad pidi vastama küsimustele, kas ne, see ettevõte vastutab selliste rikkumiste eest. SCL-i ja teiste ettevõtetega suheldes selgus, et ettevõtted tegelikult arvasid, et nad peavad järgima seadusi sellest riigist, kust on pärit inimesi, inimesed, kelle andmeid nad töötlevad, mitte see, selle riigi andmeseadusi, kus nad ise tegutsevad see näitab, et äh, on oluline, et meil oleks võimalikult jõulised järelevalveorganid, kes aitavad vältida selliseid rikkumisi. kuidas äh, olemasolev andmekaitsemäärustik ning äh, andmekaitseametid aitasid kaitsta Euroopa Liidus demokraatlikke institutsioone väliste mõjude eest, isegi kui need andmed olid liikunud läbi ametlike kampaania see teenuste. kuidas sai Facebook ja selle rakendused ära kasutada, mitte, et seda said ära kasutada mitte ainult ebaseaduslikult, vaid ka äh, pealtnäha täiesti seaduslikud ettevõtted. kokkuvõtteks ma loodan, et, et me, äh, minu sõnavõtt näitab, kui olulise on Euroopa Liidu andmekaitse äh, mudel mis siis täienes veelgi pärast üldandmekaitsemäärust. terve maailm imetleb seda. minu öö, lugu näitab, kuidas Ameerika öö, kaitse- ja tehnoloogiaettevõtted võitlevad selliste öö, määrustike vastu. Nad ei soovi seda, et meil oleks tugevad regulatiivametid, millel oleks öö, õigus konfiskeerida andmeid ning, ning kinni püüda kurjategijaid võidelda äh, sellise tarkvara vastu, millega üritatakse manipuleerida valijatega läbi turustamise selleks, et äh, mobiliseerida või demobiliseerida teatud inimgruppe. Äh, sellise lähenemise toetajad ütlevad, et see on oluline vahend, kuidas kaasata valijaid, aga kui siin ei lähtuta põhiõigustest nagu privaatsus või andmetele juurdepääs, siis äh, on väga kahtlane, et demokraatia tõesti ellu jääb. me peame tõesti õppima Cambridge Analytica katastroofist, aitäh! <clears throat> aitäh, professor! ja viimasena saab sõna Christopher Wiley, kes oli selle kõige keskmes endine direktor Cambridge Analyticas ja sellest rikkumisest teadaandja. Teil on sõna, härra Vaili. härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, aitäh teile võimaluse eest täna sõna võtta. tegemist on mu viienda tunnistusega seadusandja ees, aga see on ehk kõige olulisem neist. nagu Jean Monnet ütles, inimesed tegutsevad ainult siis, kui eh, see on tõesti vajalik ja vajalikkusest saadakse aru alles keset kriisi. mina olen täna siin selleks, et öelda teile, et kriis on käsil. tegemist ei ole ainult privaatsuse kriisiga, vaid see kriis võis viia selleni, et Euroopa Liit jääb ilma ühest oma suurematest liikmesriigist. ja see, mida mina Cambridge Analyticas nägin, peaks kõiki panema kartma, tegemist on äh, näitajaga sellest, kuidas internetis on tekkimas uus külm sõda. töötasin analüütikas kahe tuhande kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal aastal Cambridge Analytica lõi SCL Grupp, rahastus tuli Robert Mercerilt, kes on Ameerika miljardär New Yorgist, paika pandi Steve Bannon, kes pidi ettevõtet igapäevaselt juhtima. aga härra Bannon ei mõelnud ainult Ameerikale, vaid ta nägi ka, et Ühendkuningriik on oluline tema poliitilise strateegia jaoks ja Brexit oli siin keskmis. ma sain aru, et kõik on lubatud, prooviti isegi ühe teatud Aafrika riigi tervishoiurahastut ära võtta selleks, et toetada teatud poliitikut Mm, ning äh, see ettevõte sisuliselt kujutas endast midagi korrumpeeruvat, midagi koloniaalset kahekümne esimesel sajandil. Cambridge Analytica rahastas mitme miljoni ähm, väärtuses programmi Ripon, mida mille eesmärk oli poliitiliste kampaaniate mõjutamine ning Cambridge Analytica töö ei ole tegelikult tavaline turundustöö, nagu osa väidab. see on tegelikult ähm, eksitav seisukoht. Cambridge Analytica eesmärk oli desinformatsioon, propaganda, valede levitamine. eesmärk oli tuvastada teatud inimeste seas emotsionaalsed haavatavused ja siis kasutada neid samu haavatavusi ära suunates teatud infot nende poole, et aktiveerida näiteks rassismi, paranoiat, muid selliseid omadusi ja see oli suunatud teatud isikute rühmadele. kui keegi tahab väita, et selline suunamine ei tööta, siis tegelikult teadus väidab, et töötab küll, mitmed erinevad äh, ajakirjad on selle kohaselt äh, artikleid avalikustanud ning ka Facebook on taotlenud pank-, patenti sellisele lähenemisele. doktor Alexander Kogan valiti seda andmete kogumise protsessi juhtuma ja doktor Kogan töötas välja sellised andmete kogumise mehhanismid, mis mitte ainult äh, äpi kasutajate, aga ka tema sõprade andmeid kogus ilma sõnaselge nõusolekuta ning Facebook toona lubas sellist andmete kogunemist pärast Facebookiga suhtlemist sain ma aru, et äh, doktor Koganil ei olnud õigust poliitilise äh, tegevuse jaoks neid andmeid kasutada, aga tuleb öelda, et äpi äh, kasutustingimustes tegelikult öeldi seda, et andmeid edastatakse, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunis anti need kasutustingimused üle ja see oli enne selle operatsiooni toimumist kui selle kohta küsiti, et ähm, kas nende tingimustega nõustuti, siis äh, Facebooki CTO ütles, et nad ei lugenud kõiki tingimusi läbi. see on nüüd irooniline olukord, sest Facebook eeldab, et äh, andmed ja, ja ähm, kasutustingimused loetakse läbi, aga Facebook ise seda ei teinud. kui doktor Kogani tingimused oleks läbi loetud, siis oleks võib-olla kõik teistmoodi juhtunud loodi järgmine ettevõte Aggregate IQ ehk AIQ, mis lõi Ripon platvormi, mis kogus ähm, Facebookist andmeid. esimene projekt toimus Trinidadis aastal kaks tuhat neliteist, seda kasutati siis testplatvormina enne Ameerika Ühendriikidesse minekut. AIQ äh, kogus seal andmeid interneti kasutajate kohta, Kariibi merepiirkonna valijate kohta, ilma et need inimesed oleks ise teadnud sellest äh,, ning ühtlasi kasutati ka anonüümimata andmeid eh, teatud inimeste kohta. siis Cambridge Analytica andis neile videoid selleks, et mõjutada poliitilisi sündmusi, need olid vägivaldsed, inimestelt lõigati ära jäsemeid ja lõigati läbi kõrisid nendes videotes edasi, nelikümmend protsenti Vote Leave rahastusest äh, anti AIQ-le, suurem osa läks just internetitegevustele ning äh, ka mitmed teised ähm, kampaaniaorganisatsioonid äh, andsid selleks raha. Vote Leave andis Belive'ile näiteks kuussada kakskümmend tuhat naela selleks, et saaks AIQ teenuseid osta, aga Ühendkuningriigis on märkimisväärsed piirangud nendele kulutustele, lisaks on ka keelatud koostöö tegemine kampaaniate vahel. aga referendumi puhul täpselt see just toimus, Vote Leave lõi uusi eh, kampaaniaüksusi ja annetas neile AIQ kaudu raha. ehk siis see tähendas seda, et Vote Leave eh, rikkus eh, rahaliste vahendite kohta kehtivaid reegleid kampaania käigus. Facebook on Briti parlamendile öelnud, et Facebook lõi mõlemale ettevõtjale identseid profiile, mis tähendab seda, et AIQ oli see, kes nende vahel andmeid liigutas või vahendas seda. ja nüüd on ka asjakohane menetlus käivitatud. kui eelmisel aastal öeldi, et seda skeemi analüüsitakse, siis Vote Leave proovis Believ'i Äh, andmetest teatud võtmeisikute nimesid kustutada. pärast seda, kui märtsikuus The Guardian sellest kirjutas, siis Votelee proovis uuesti äh, teatud kontode nimesid muuta, ehk siis jääb mulje, et tegemist võis olla ähm, millegi varjamisega ja tõendite moonutamisega ning ka Briti valitsus on sellega seotud, selle rahastamise ja andmete vahetamise skeemiga töötasid kaks Theresa May kõrget ametnikku, need inimesed teavad, mis toimus ja nad tahavad eh, mis tahes uurimist edasi lükata, kuni Brexit on toimunud. ja tegemist ei ole väikese rikkumisega, vaid see oli kõige suurem kuluartikkel Vote Leave'i jaoks. tuleb välja, et lausa seaduste rikkumine oli nende ähm, kampaania keskmes ja nüüd Euroopa Liit ja Briti kodanikud tunnevad selle sündmustiku mõju veel aastakümneid ja mina arvan, et Brexit ei oleks toimunud, kui Cambridge Analytica ei oleks kõike seda, kogu seda süsteemi üles seadnud. Briti valitsus kahjuks siin aga mingisuguseid õiguskaitsevahendeid ei paku, oleks tegemist parlamendivalimistega, siis saaks vajadusel korraldada uue valimise, kui on võimalik, et teatud reegleid rikuti, aga Brexiti referendumi puhul seadustes ei olnud isegi pettuse varianti ette nähtud, ehk siis eh, seadus on puudulik, aga me oleme olukorras, kus on peaaegu kindel, et Facebooki süsteemi ja võõrrahastuse ja muude reeglite rikkumise toel seda valimistulemust mõjutati ja nüüd Facebooki kangekaelsus ja Zuckerbergi kangekaelsus ei ole aidanud meil välja selgitada, mis täpselt juhtus. kui see oleks juhtunud näiteks Zimbabwe's, siis Euroopa Liit nõuaks uut hääletust ja äkki peaks Euroopa Liidus ka siis uut hääletust nõudma. Maastrichti lepingu teine artikkel ütleb, et kehtivad õigusriigi põhimõte ja demokraatia äh, inimõiguste deklaratsiooni artikkel kolm ütleb, et põhimõte on see, et kui toimub hääletus, siis hääletus peab olema vaba ja õiglane. Brexit ei ole siseküsimus Ühendkuningriigi jaoks. kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liige, siis tal peab nendest reeglitest kinni pidama, mida ma mainisin, ja Euroopa Liit peab aru saama, et miljonid inimesed jäävad sellise korrumpeerunud äh, andmetega, süütegudega mõjutatud valimise tõttu lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust. asi ei puutu ainult Ühendkuningriigi lahkumist siin, vaid õigusriigi põhimõtte kaitsmist. Ühendkuningriik muudab oma põhiseaduslikku korda ähm, märkimisväärselt esimest korda aastakümnete jooksul Euroopa Liit on jäämas ilma ühest liikmest ja me peame olema täiesti kindlad, et see kõik toimub ähm, õiguspäraselt Facebooki teavitati kõige esimest korda Cambridge Analytica skeemist kahe tuhande kuue, viieteistkümnendal aastal, aga nad ei teinud siis mitte midagi, nad hakkasid tegutsema alles siis, kui The Guardian ja Channel Three ähm, andsid sellest teada. Facebooki et-, äh, juristid on ka proovinud mind isiklikult ähvardada, nad on proovinud äh, lugude avaldamist takistada äh,, ning Briti parlamendi ees eh, Facebooki tehnoloogiajuht ütles, et ehm, väidetavalt Ühendkuningriigis ongi normaalne see, kui eh, ajakirjanikke ähvardatakse. ja ma pean ütlema, et enne, kui sellest teemast hakati laiemalt rääkima, proovisin mina Facebooki veel aidata. mu juristidele öeldi, et koostöö on teretulnud, aga viimasel hetkel pressiteates öeldi hoopis välja, et Ähm, mina ei ole Facebooki teretulnud e, ja nad tahavad ennast hoopis minu eest kaitsta. Mm, ning ähm, Facebooki otsus mind oma platvormist kõrvale hoida leidis ka arutlemist Ühendkuningriigi parlamendis. kultuuriminister ütles, et see on ähm, mõeldamatu keelatud keel tõesti, kui rikkumisest teadaandja visatakse platvormist välja, siis see näitab, kui haavatavad äh, on rikkumistest teadaandjad, mingisugust äh, kontrolli selle keelu suhtes ei teostata, mingisugust edasikaebeõigust ei ole ja mu küsimus on tõesti, et mis saab demokraatiast, kui ettevõtjad hakkavad platvormides keelama inimesi, kes rikkumistest teada annavad või kes neid kritiseerivad? ühtlasi me näeme, kuidas Silicon Valley's proovitakse konsolideerida teatud platvormide omanike ringi, äh, Instagrami konto kustutati ka minu poolt ja Facebook muidugi omab nüüd Instagrami. ja selline monopol digitaalses ruumis näitab, kui suur probleem on see digivaldkonnas. Facebook nõudis ka, et ma annaksin oma äh, töövahendid, oma telefoni, oma arvuti üle, äh, ma olin seda juba teinud, ma olin selle andnud teavet äh, Briti ametivõimudele ja Facebook sisuliselt nõudis, et ma annaksin neile tõendid, mis puutuvad ka kriminaalmenetlusse ja tundub, et nad absoluutselt ei austa seda, et äh, teatud asutus kriminaalmenetlust läbi viib. Facebook ei saanud ka aru, et mul oli vaja oma profiilile juurdepääsu, et anda andmeid menetlejale, aga info on puudulik, sellepärast et ma ei saanud oma profiilile ligi ja Facebooki tundus, et ei huvitanud see, et nad takistasid kriminaalmenetlust oma käitumisega. aga nagu me nägime Zuckerbergi tunnistusest, siis ehm, sellistes riikides nagu Ühendkuningriik, kus need probleemid on juhtunud, tegelikult ei ole võimalik neid inimesi vastutusele võtta ja Ühendkuningriik nüüd kaalub Zuckerbergi nii-öelda jõuga kohale toomist Ehm, kuna nad ei vastanud neljakümnele küsimusele, mida Facebookilt küsiti. kui mantra, mida korratakse, on see, et seadus ei suuda tehnoloogiaga sammu pidada, siis see suhtumine peab muutuma. igal aastal eurooplased ostavad järjest rohkem seadmeid, mis kasutavad internetti, varsti nii-öelda asjade internet muutub normaalseks, tavapäraseks, autosid hakkavad juhtima algoritmid, ja arvutid hakkavad ka meie elu organiseerima. andmekaitse üldmäärus on hea katse, privacy by design on hea lähenemine, aga kas ei peaks ka sisse disainima läbipaistvust, praegu me ei tea näiteks, kuidas sotsiaalmeediaplatvormides ähm, reklaame suunatakse. ja kui see oleks läbipaistvam, siis me saaksime aru, kuidas äh, seda kõike suunatakse samuti omavahel seotud süsteemide vaheline andmete eh, omavaheline vahetus tekitab probleemi, näiteks tekib küsimus, kes on andmetöötleja selles olukorras, kus seadmed dünaamiliselt omavahel suhtlevad või et kuidas üldse mõtestada äh, eh, isikuandmeid eh, tohutus ähm,, kõnelejad katkestatakse ja palun äh, võtke oma sõnavõtt veel kokku, ütleb härra esimees. Okay, now uh, I am the villain. kokkuvõtteks. tegelikult on paljutki, mida saab selles suhtes ette võtta ja see kõik algab teist. I am just about to read tõesti, ma pean sõnavõtjatele meelde tuletama, et ähm, ajakavast tuleb kinni pidada, ehk siis mina olen see inimene, kes ähm, seda teilt nõuab. aga nüüd meil on küsijate nimekiri ja üks minut kõneaega ärge esitage küsimusi selle kohta, kuidas see nimekiri koostati, see on õiglaselt koostatud ja kui te nüüd oma minutist küsimust küsite, siis palun öelge ka, kellelt te täpselt küsite. ning vastajal on siis kaks minutit või kuni kaks minutit aega kõlab küll natuke veidrana, aga see on ainus viis, kuidas seda teha ja siis ka loodetavasti ei kritiseerita meid küsimuste küsimise korra kohta. alustame siis kõigepealt Barbara Spinelli AFCO komisjoni esimehe nimel. jah, tere õhtust! mul on küsimus eh, proua Danuta Hübneri nimel kes on AFCO komisjoni esimees. ja minu küsimus on proua Elizabeth Denhamile. proua Denham, sellel digitaliseerunud ajastul, kuidas meie seadusandjatena leiame tasakaalu selle vahel, missuguseid võimalusi online-platvormid meile loovad, näiteks selleks, et anda teada valijatele nende ähm, valikute mõjudest ja kuidas tasakaalustada selle riskiga, et võimalik, et ebaseaduslikult ja läbipaistmatult otsuseid selle kaudu mõjutatakse, aitäh! proua Denham, kaks minutit. jah, aitäh, aitäh selle küsimuse eest. meie aruandes, mida me praegu veel valmistame ja mis juunikuu jooksul välja tuleb, ähm, me tegelikult vägagi oleme teadlikud sellest, kui väärtuslik on sotsiaalmeedia ja online suhtlus poliitikute jaoks, erakondade jaoks, selleks, et nad saaksid ähm, suhelda valijatega ja toetada demograaf-, demokraatlikku kaasamist, aga samaaegselt see peab toimuma õiglaselt ja läbipaistvalt ja ka seaduslikult. kui oleme suhelnud kõikide Ühendkuningriigi peamiste erakondadega selleks, et rääkida sellest, et kuidas nad kasutavad andmeid ja andmeanalüütilisi vahendeid selleks, et isikutele sõnumeid suunata, siis nad on meile öelnud, et ehm, tehnoloogia on arenenud kiiremini kui privaatsus ja eetika ja läbipaistvus selles valdkonnas, ehk siis praegu on käes see aeg, et teha väike paus, võtta aeg maha ja mõelda sellele, kuidas andmeid kasutatakse selleks, et teatud sõnumeid teatud inimestele suunata. ja oht on ka see, et me loome lihtsalt kõlakambreid selle asemel, et pidada päris avalikku arutelu selle teema ümber ehk siis meie kavatseme soovitada sellist koodeksit erakondade jaoks, millega reguleeritaks seda, kuidas andmeid ja andmeanalüütikat kasutatakse ähm, valimiskampaaniate jaoks ja mulle tundub, et peavooluerakonnad on ka sellega nõus. aitäh ja Laura Ferrara, Jüri komisjoni aseesinaine, palun! tere õhtust! algatust, minu küsimus on Chris Wile'ile ja ta saab oma sõnavõtu ehk jätkata. tehisintellekti areng tekitab äh, õiguslikke ja eetilisi küsimusi. kasutajate profileerimise jaoks on vaja palju andmeid koguda ja neid andmeid ka analüüsida. ehk siis mu küsimus oleks see, et kuidas see analüüs praktikas toimus ja kas ähm, toimusid mingid arutelud äh, seoses selle kõige eetilisusega, kui, kui see puudutas Euroopa Liidu kodanikke. kas ma sain siis küsimusest õigesti aru, et ähm, kuidas seda tehti ja kas mõeldi Euroopa Liidu kodanikele? saadi palju andmeid selle Facebooki skeemi kaudu, millest siin räägiti, ja ka andmete müüjad ehm, edastasid selliseid andmeid. kõik need andmed koguti kokku eh, sellisesse andmebaasi, Database of Record, ja sellega loodi ehm, vaade sellest, mida üks konkreetne inimene tegi sai tema eelistustest teada, sellest, kuidas ta elab, kas tal on eluasemelaen ja nii edasi, ja siis ähm, inimeste psühholoogilise küsitlusega saadud andmed ähm, suhestati algoritmi abil selle esimese andmestikuga. ehk siis nõnda need algoritmid loodi ja siis need algoritmid seoti Äh, Facebooki andmetega selleks, et saaks konkreetseid sõnumeid konkreetsele inimesele suunata, nagu klient seda soovis. nüüd Euroopa Liidu kodanike küsitlus, ma tõstatasin mitmel korral näiteks Ühendkuningriigi andmekaitseseaduste teema ja mulle tundus sageli, et seda tõtt-öelda ignoreeriti, ehk siis kui ma seal kohapeal olin, siis no vähemalt mina tõstatasin selle teema, et kas me täidame andmekaitsereegleid mitte ainult seoses Euroopa Liidu kodanikega, vaid ka sellega, et me töötleme andmeid Euroopa Liidus, ehk siis äh, inimene, kellel on mis tahes kodakondsus, omab ju neid õigusi, aga muidugi neid väiteid ignoreeriti. aitäh ja härra Sean Kelly, kes äh, esindab ITRE esimeest, üks minut palun. suur aitäh kõigile kõnelejatele. kõigepealt alustuseks äh, kommentaar. arutame siin Facebooki ja Cambridge Analyticat. Äh, kas ei oleks saanud ka nende poolt mõnda esindajat, et asi rohkem tasakaalus oleks? küsimus eelkõige Sandile. Facebook äh, ütles, et nad korraldavad siseauditi, et olukorda hinnata, kas see on piisav ning Äh, äh, samuti äh, mina külastasin Silicon Valley ja nad ütlesid, et GDPR on äärmiselt hea määrus, mida peaks kasutama kõikjal maailmas, aga nad üritavad teha kõik selleks, et Aafrikas või Kagu-Aasias kasutajad ei peaks selle määrusega üldse kokku puutuma. suur aitäh küsimuse eest, mis puudutab esimest osa eh, taotluste auditiga, siis ma olen nõus sellega, et seda oleks parem, oleks parem teha välisauditina. üks suuremaid probleeme äh, tehnoloogiatööstuses on äh, läbipaistvuse puudus mitte ainult algoritmide toimimise osas, vaid äh, protsesside osas. nii et ma olen täiesti nõus sellega, et see audit peaks äh, toimuma välisauditina kellegi poolt, keda Facebookisse pole välja valinud. mis puudutab nüüd aga teist küsimust, siis ma ei saanud hästi äh, küsimuse sisust aru. mis te üritate küsida, mida te, mis te üritate aru saada? Facebook äh, üritab GDPR-i ähm, mõju vähendada äh, nende kasutajate, eh, Facebooki kasutuse tingimused olid enne seotud Iirimaaga ja nüüd eh, see muutub. kas te küsite, kas see peaks olema lubatud GDPR-is või miks seda tehakse? kuna GDPR eh, toimib ainult Euroopa Liidus, siis on see vajalik, aga samas on see vastuolulis Nad ütlevad samas ju ka, et GDPR on väga hea määrus ja seda peaks rakendama kogu maailmas. aga samas nad üritavad äh, mitte Euroopas asuvaid inimesi sellest kaugemale viia. ma arvan, et see, kuidas rakendatakse, ei ole GDPR-i vaimus ega ka selle vaimus, mida nad ise ütlesid äh, selle ülemaailmse rakendamise kohta. kui nad tegelikult tõesti nii äh, toimiks, nad ei oleks neid kontosid äh, liigutanud. küsimus on ka selles, kuidas andmeid defineerida, näiteks äh, sõnumite vahetust äh, Euroopa Liidu kodaniku ja mitte Euroopa Liidu kodaniku vahel, kus need andmed asuvad. arvan, et kõik need küsimused lahendatakse kohtukaasuste vältel, mis on juba alanud. suur aitäh La Äh, lubasin seda mõttevahetust, sest oleks olnud hullumeelne seda mitte teha. järg libe komisjoni äh, esimehed, kelleks olen mina, ainus juhataja, kes kohal on. Äh, tore on, et mõned inimesed ikka kohal ka käivad, ütleb härra Moraes Christopher Wile'ile on küsimus. Te rääkisite Brexiti referendumist ma tahaksin küsida selle kohta, teiste võimalike valimiste kohta, äh, näiteks Emmerdeta äh, juhtum ja SEL ettevõte. minu küsimus on lihtsalt selline, kui äh, suurel määral te arvate, et need algoritmid, mida kasut-, mille lõi Cambridge Analytica, et neid kasutatakse tulevastel valimistel eh, profileerides eh, praeguseid eh, kasutajaid, sest Euroopa Liidus on see palju küsimusi tekitanud. mul on kaheosaline küsimus. üks, mis saab neist algoritmidest ja teine, mm, ja milline pädevus on ettevõttel teistes piirkondades äh, ma suhtun äh, skeptiliselt sellesse, et ettevõte äh, äh, vabatahtlikult loobub, ta võtab nii-öelda ühe kaabu peast ära, aga samas nad, ettevõtted, mis on loodud samade inimeste poolt, tegelevad sama asjaga, see on väga kahtlane ja kui võttes arvesse, et nende algoritmide ülesehitamisse on läinud miljoneid dollareid, siis oleks ka äh, Eh, suur finantsstiimul eh, nende ähm, algoritmide säilitamiseks, aga ma ei saa spekuleerida seda, kas osas, mida see ettevõte teeb, sest ma ise ei, ei tegutse sellega enam. ning mis puudutab teisi kohtusüsteeme, siis äh, ettevõte on tegele-, tõstnud üle maailma ning korrumpeerunud nõrku demokraatiasüsteeme, kasutades ära nõrkuse, nõrkus igas süsteemis kasumi saamise eesmärgil, kuid mul on hea meel selle üle, et on selliseid riike nagu Trinidad, nagu, mis võtab sellist, seda asja väga tõsiselt, nad lihtsalt lähtuvad sellest, et et tegemist on uut tüüpi kolonialismiga, mis toimub lihtsalt internetis, kus üks riik sekkub teise riigi siseasjadesse. nii et kas see vastab teie küsimusele? no äh, lepime sellega, sest aega on vähe. edasi. IMCO esindab äh, proua Koratsa Pild, aitäh, Claude. tänan äh, nende hirmuäratavate sõnavõttude eest, sest mis näitavad, et mitte ainult demokraatiad, vaid ka referendumid on ohus, oleme korduvalt kuulnud, et Facebook esitanud äh, vabandusi, öelnud, et nad äh, eksisid ja ei olnud piisavalt ettevaatlikud, kuid arvan, et äh, selline majanduslik jõud käib, peaks käima käsikäes ähm, vastutustundega ja see puudutab ka illegaalse sisu liigutamist internetis. küsimus on suunatud Elizabethile. kas äh, meetmed, äh, mille äh, Facebook kasutamisele on võtnud, äh, on, kas need on piisavad selleks, et selliseid asju enam ei juhtuks? ning teine küsimus, milliseid meetmeid tuleks kasutusele võtta Euroopa Liidu institutsioonide poolt, et suurendada läbipaistvust ning kolmas äh, kuidas on äh, platvorm, kuidas võivad platvormid äh, lapsi internetis kasutada, äh, kaitsta pärast GDPR-i läbikukkumist. Elizabeth, suur aitäh. küsimus selle kohta, kas Facebooki poolt välja kuulutatud meetmed, et parandada andmekaitset, piisavad, arvan, et seda näitab ainult aeg, tööd on veel vaja edasi teha. ning äh, vaatame, kas meie pärast meie raporti avaldamist äh, on, äh, on midagi muutunud, aga mitte ainult Facebook ei pea olema läbipaistvam, selgem, õiglasem, seadusekuulekam. teisi veebiplatvorme on ka, aeg näitab. igatahes praegu toimuvad mitmed äh, uurimused, äh, uurimised äh, meie kolleegide seas Euroopas ning oleme kokku pannud töögrupi, kes nende küsimustega tegelevad. teine küsimus puudutab seda, milliseid meetmeid saaks kasutusele võtta Euroopa institutsioonid. GDPR on oluline esimene samm, kuid siin on ka eetilisi küsimusi, mida Äh, tuleks äh, arutada äh, Euroopa institutsioonide poolt nagu kolleeg Giovanni Bertorelli, kes on Euroopa andmekaitseametnik, on eetikaküsimuste osas palju tööd teinud. Suurbritannia ehitab üles uut andmeeetikakeskust, sest siin ei ole sugugi kõik küsimused mustvalged vaid väga palju on halle alasid, mis tuleks üle vaadata institutsioonide poolt ja parlamendiliikmete poolt. Teie viimane küsimus, kuidas mul ajaga on, mis puudutab lastekaitset veebis, siis äh, nagu te teate, GDPR-il on spetsiifilised reeglid laste kaitseks äh, ning äh, teenuseosutajad internetis peavad teenuseid pakkuma sõltuvalt laste vanusest. huvitav on see, et Suurbritannias on nõue minu ametile välja töötada tegevus teekaart lastele seotud teenuste osas, see on samm edasi, vabandust. järgmisena kultuurikomisjoni esindaja Savine Verhaien. ja zunächst einmal recht herzlichen Dank. kõigepealt suur tänu selle info eest, mida te edastasite ning äh, avameelsete vastuste eest senini. mul on üks või kaks küsimust kultuurikomisjoni poolt. kuidas saab tagada, et artikkel kümme Euroopa Inimõiguste konventsioonist ning ük, artikkel üksteist põhiõiguste hartast, mis räägivad meedia pluralismist, on kaitstud? kui see äh, andmete analüüs Äh, mis toimub seaduslikult, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku e, äh, et, et, äh, et seda ikkagi neutraalselt tehakse, kuidas saab tagada, et võimalikult ulatuslikku arvamuste spektrit arvesse võetakse, näiteks kui me räägime Brexitist või mõnedest muudest valimistest? sest äh, need on näidanud ju, et äh, selline tegutsemine võib väga palju olukorda mõjutada, aitäh. Äh, kellele see küsimus on suunatud, kas pa, härra Barakilos? Mr. Barakilos is taking it. I can attempt to answer this one. Um, th thank you for the question. I agree härra Barakiles, ma võin proovida vastata. ma olen nõus, et äh, kõlakambrid kujutavad endast suurt probleemi ja me seisame sellega silmitsi. Ähm, ma mõtlen, et tehnoloogiaettevõtjad peavad äh, seda efekti mõistma peame mõtlema, mis mõju on sellel, et kasutajad näevad järjest rohkem seisukohti, millega nad niikuinii nii juba nõus on, see on üks osa probleemist, aga kui nüüd seda tehakse, kui luuakse algoritme, mille eesmärk on luua selline kõlakamber, siis selle käigus võivad ka tekkida näiteks vandenõuteooriad, muud sisuprobleemid, ehk siis siin on kaks tahku sellel asjal, üks on tehnoloogiaettevõtjate pool, nad ei ole ajalooliselt seda probleemi piisavalt süvitsi analüüsinud, nüüd nad võib-olla teevad seda rohkem, jah, aga tööd on veel kõvasti teha. ja nüüd reguleerimise seisukohast peamine asi, mida vaja on, on täiendav läbipaistvus esiteks sellesse, kuidas algoritmid toimivad ja ka missugune on nende väljund. ehk siis tehnoettevõtted peaksid andma aru selle suhtes, kui suur on probleem ja see aitaks juba märkimisväärselt probleemi lahendada. Roberta Metsola for one minute, please. Roberta Metsola Libe nimel. aitäh teie julguse eest siin sõna võtta, andmed on tõesti tänapäeval eraldi eesmärk, mida saavad südametunnistuseta poliitikud ja nende toetajad ära kasutada, muutes propaganda justkui faktiks. me peame uurima, millised lüngad meil on veel õigustikus, sest see skandaal ei puuduta ainult andmete kuritarvitamist, vaid ka äh, Äh, äh, heaks, e-, heal eesmärgil üles ehitatud süsteemi äh, kuritarvitamisest. mina olen pärit Itaaliast, ka Cambridge Analytica on seal mingit rolli mänginud, seda me täpselt ei tea, Maltal, vabandust, ning me ei tea, kes täpselt neid kuut tuhandet Malta inimese andmeid kogus ja miks. minu küsimus on, mida me saame teha Euroopa tasandil, proua Kadmalar ning kuidas me siin kojas saame toetada seda, et ajakirjanikud ja vilepuhujad oma tööd saaks teha ning härra Barakilas, mida Facebook saaks teha? aa, ainult üks küsimus on lubatud. Just add one question, like if, if you can. So what can Facebook Roberta, do technically to prevent us from redoing this hearing again in a couple of years time? sest eh, võib-olla siis me paari aasta pärast ei pea enam sellist eh, kuulamist korraldama ja te üritasite oma aega ära kuritarvitada kavalalt. jah, nagu ma ütlesin juba, on minu arvates väga oluline, et me uuriksime välja, mis täpselt minevikus toimus. Facebook tundub meeleheitlikult rääkivat ainult tulevikust, aga ma arvan, et kui me täpselt ei mõista, mis toimus selle, nende väga kriitiliste valimiste ajal ning kuidas meie valimisseadusest äh, väidetavalt kõrvale hiiliti, siis ma arvan, et me ei saa vältida selle kordumist. ja kahjuks mõjutab see nii teie kui meie kui kõikide teiste tulevikku. seega tuleks tõesti minevikule valgust heita. oma ettekandes jäi oluline osa mul vahele kahjuks, sest kõik need äh, erinevad uurimised, mis, mida viiakse erinevate ametkondade poolt läbi Ühendkuningriigis, on kõik lõpuks seotud äh, Cambridge Analyticaga ning teiste sellega seotud ettevõtete ning Robert Mersoni ja Steve Bannoniga, kes äh, on Cambridge Analytica omanikud, seega palun küsige küsimusi ka oma saadiku käest, naisel, Nigel Farage'i käest, kes täna küll kohal ei ole, ma arvan, et tema võiks sellele valgust heita ta ei vasta ajakirjanike küsimustele ise. mina pole äh, ka tema pressiesindajalt ühtegi vastust saanud veel, seega küsige teie, äh, võib-olla läheb õnneks. aitäh, Birgit Sipel, libekomisjon. aitäh, mul on küsimus Elis-, Elisabeth Tännemile. palun veel kord selgitage kõigile kasutajatele milliseid andmeid täpselt Facebook töötleb, kas need on metaandmed, mingid sisuandmed ning äh, mille põhjal siis Facebook äh, koostab neid aggregated gate data äh, kogumeid, mida edastatakse Cambridge Analyticale ja teistele. ning nagu me äh, äh, teada saime nendest agregeeritud andmete avalikustamisest, siis neid andmeid võib kasutada inimestega manipuleerimiseks või äh, ma ütleksin isegi, et on võimalik nendega osta hääli. ning sellega õõnestatakse meie demokraatia aluseid. kuidas te arvate, et üldine andmekaitsemäärus ning Euroopa Liidu äh, edasised privaatsusmäärused aitavad piirata sellist tegevust? aitäh. Äh, kaks minutit. jah, äh, me täpselt seda ka uurime, millised andmed kuhu läksid kuidas need andmed sealt liikusid, kuidas neid andmeid kombineeriti teiste andmetega, teistelt andmeomanikelt, milliseid algoritme kasutati. praegusel hetkel töötame läbi sadu terabaite andmeid, et jälile saada sellele ning me kaasame selle ka oma raportisse. mida saaks üldisemalt teha? üldine andmekaitsemäärus juba annab Andmekaitseametitele suure võimu jälgida äh, andmete liikumist. meil on võimalus läbi vaadata kohapeal algoritme, kui nad äh, töötavad parasjagu süsteemis, et me saaksime äh, uurida, kuidas see toimimine, kuidas nad toimivad ning oluline on see, et auditi käigus saame me koha peal uurida, millised on rajatised, milline on infrastruktuur, sest nagu öeldi, oluline on järgida andmevoogusid süsteemis üldine andmekaitsemäärus on hea algus, aga selle põhjal tuleb edasi töötada. aitäh. järgmine koordinaator libe poolt äh, Helga Stevens. PCR. Thank you, Chair. The topic of this meeting. aitäh. tänase kohtumise teema on Facebook ja Cambridge Analytica skandaal, aga ma arvan, et me ei peaks kunstlikult piirduma ainult nende juhtumitega. minu küsimus on teile, proua Tenam. Äh, andmekaitseametnikuna, kas te arvate, et see on isoleeritud juhtum või teevad väiksemad äh, ettevõtted samasugust asja, et koguvad andmeid, mille öö, äh, kogumiseks pole nõusolekut antud ja siis müüakse need andmed edasi või öö, isikut, isikutatud andmete põhjal öö, müüakse reklaami. Euroopa seaduste kohaselt pole ilma nõusolekuta õigus andmeid edasi müüa ning teine küsimuse osa, kas te arvate, et üldine andmekaitsemäärus muudab midagi või hakkab see ahistama pigem väikeettevõtteid ning suurettevõtted su suudavad sellest kõrvale hiilida. ma tean, et kolleeg juba küsis midagi sarnast, aga ma sooviksin väga konkreetset vastust sellele, sest see on oluline teema. aitäh, jällegi proua Tänu. Te küsisite, kas ma arvan, et selline tegevus, millest me täna räägime, Cambridge Analytica ja Facebooki puhul kehtib ka teiste platvormide kohta või on muid rakendusi, mida kasutatakse isikuandmete müügiks või kuritarvitamiseks, ma ütleksin, et jah, isegi poliitilisel tasandil on erinevad poliitilised konsultatsioonifirmad, kes teevad koostööd andmeanalüüsi ettevõtetega, ma arvan, et napib läbipaistvust erinevate platvormide kasutajate jaoks. Facebook on siin väga suur tegija ning Ühendkuningriigi kuritarvituste puhul on tema selle äh, skandaali keskmes, aga jah, seda toimub ka mujal, ma arvan, et parlamendisaadikud, kasutajad, ajakirjanikud äh, peavad seda teadvustama, seega andmekaitse jaoks on praegusel hetkel oluline hetk. Teie teine küsimus puudutas seda, kas üldine andmekaitsemäärus midagi muudab või muutub see lihtsalt väikeettevõtjatele koormaks. ma arvan, et see andmekaitsemäärus on oluline samm, see on üks samm küll, aga tuleb meeles pidada, et üldine andmekaitsemäärus on seadus, mis on paberile kirja pandud ning nüüd on oluline, et seda ka ellu rakendatakse. andmekaitseametid on valmis tegutsema, me oleme valmis sanktsioone, karistusi kehtestama, on vaja tagada, et kasutajad, kodanikud mõistavad oma õigusi sest meil ei ole ju tuhandeid inspektoreid, kes iga süsteemi suudavad kontrollida, aga meil on miljoneid kasutajaid, kodanikke, kes saavad kaitsta oma õigusi. seega seaduse ellurakendamine on tähtis. ma arvan, et olukorra muutmiseks kulub väga kaua aega ning üldine andmekaitsemäärus ei vastanda suuri ja väikeseid ettevõtteid, ma arvan, et andmekaitseametid tegutsevad proportsionaalselt seaduse ellurakendamisel. vähemalt meie puhul on see kindlasti nii. nüüd Sofi Infeld, libe ALDE koordinaator. aitäh! kõigepealt härra Wiley. Euroopa Komisjon soovib öö, värvata ettevõtte nimega Palantir, millel on sidemed CIA-ga ning teie öö, sõnade kohaselt töötas ta koostöö Cambridge Analyticaga. kas te arvate, et Euroopa Komisjoni tegi hea otsuse? nüüd proua Tena. me oleme tähele pannud, et Steve Bannon on hakanud tegutsema ka Euroopas, tal on liitlasi ka siin kojas, ENF-is ja ECR-is eelkõige. USA äh, suursaadik Saksamaal ütles Breitbardis eile, et, et ta soovib ära kasutada USA mõjuvõimu, et võita, mõjutada Euroopas valimisi. kuidas öö, äh, öö, äh, saab takistada see, sellist tegutsemist ja kas me suudame piisavalt kiiresti tegutseda? siin oli küll päris mitu küsimust, aitäh, Sofi. härra Vaili esimesena. ja minule esitati Palantiiri kohta küsimus, jah. tõepoolest, Palantiiri töötajad tulid ka Cambridge Analyticasse, töötasid erinevate projektide kallal, seal mida ma olen ka juba kirjeldanud. tõenäoliselt ei ole minu asi ette kirjutada Euroopa institutsioonidele, keda nad peaks värbama, aga tahaksin öelda, et kuigi üks ettevõte töötab ühe asjaga ametlikult ning teine teisega, see ei tähenda seda, et nende töötajad, niinimetatud Äh, isiklikul tasandil äh, ei jaga infot. seega minu soovitus oleks luua mehhanismid, millega saaks tagada, et ettevõte, mis töötab erinevate projektidega, näitab ka välja, kellega ta koostööd teeb ning kellega tema töötajad veel haltuurat teevad. aitäh ja nüüd veel Elizabeth Denham erandkorras, sest küsimused olid väga head jah, mitte ainult ICO ei vastuta siin, vaid kõik Euroopa andmekaitseametid peavad olema valvsad. ning probleem on ka algoritmides, mitte ainult allikaandmetes. ning nüüd me saame ka öö, jõustamismääruseid kasutada selleks, et sundida ettevõtteid kustutama algoritme või lõpetada andmete töötlemine. ma arvan, et see töötluse lõpetamine saab olema isegi öö, öö, tõhusam kui mingisugused trahvid. aitäh, Barbara Spinelli nüüd kuue koordinaator libekomisjonis. mul on küsimus äh, Carol Cadvoladrile mul on mõningad äh, küsimused äh, selles osas, mis puudutab äh, uurimise tõhusust, sest Christopher Wiley ütles, et, et et Cambridge Analytica tegevus mõjutas USA valimisi ja Brexitit. tahaksin siiski meenutada seda, et Eh, eh, et selline detailne eh, märgistamine mõjab, mõjutab väga suurt üldsust, aga meie tarbijatel on käitumistavad, tarbimistavad on erinevad. Cambridge Analytica soovis palju saavutada, aga kukkus läbi. mina tahaksin teada, kas ei kasutata seda skandaale, et eh, oma isiklikke läbikukkumisi õigustada. Carol, please, for two minutes, yeah. jah, kaks minutit. minu arvates oli see täiesti mõistlik küsimus, kui tõhusad need tehnikad on. aga su-, tähtsam küsimus on, et kas see oli seaduslik ja äh, ma ikka ütlen, et kui öeldakse, et, et kas mitte kõik ettevõtted ja kõik kampaaniad seda ei kasuta, siis ma ikka ütlen, et ma ei tea ühtegi poliitilist kampaaniat, mis oleks kasutanud öö, äh, kaitsetööstuse ettevõtte teeneid, SCI on öö, äh, öö, sõjatööstusettevõte, ta on, talle maksab Briti valitsus läbi Kaitseministeeriumi ning ta siis kasutas, äh, äh, tegi propagandat äh, välismaal. me täpselt ei tea, mida ta seal tegi, sest see oli salastatud. aga nende tehnikat nüüd siis hakati kasutama ära ka oma inimeste peal, minu arvates see ei ole normaalne. ja siis, kui efektiivne see on, see on tõesti hea küsimus sellest võivad rääkida teised inimesed, sellele ma väga ei keskendugi. mina, mind huvitas see, kas see oli seaduslik, kui palju raha kulutati, mille peale seda kulutati, miks on kõik need sidemed erinevate riik-, kampaaniate ja ettevõtete vahel peidetud, miks nad on peidus? siin on veel üks inimene, kes võiks ka vastata veel, siin on UKIP-i liider täna kohal UKIP edastas äh, Cambridge Analyticale andmeid ning seda, neid kasutati referendumi ajal ning ma saan aru, et UKIP äh, ikkagi täidab infovoliniku nõudeid. meil ei ole Briti parlamendis õigust äh, UKIP-i vastutusele võtta, sest meil ei ole ühtegi UKIP-i inimest parlamendis, aga teil on. seega vahest on, saate teie esitada meie poolt olulisi küsimusi Okay, um, the Libe coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Jan Albrecht, roheliste koordinaator Libe komisjonis. ma nüüd põhimõtteliselt võin vahendada proua Cadwalleri küsimusi ning esitada need härra Wile'ile edasi, sest need olid tõesti tähtsad. härra Wile'i, ma tahaksin rohkem üksikasjalikumalt mõista milline, äh, millist mudelit Cambridge Analytica just äh, kasutas Brexiti kampaania ajal reklaamide äh, sihipärasel suunamisel. kas siis öö, öö, öö, kuidas tegutsesid täpselt need Cambridge Analytica selle alltöövõtjad? kuidas äh, suudeti äh, sihtotstarbeliseks reklaam muuta. meil oleks tõesti vaja paremini mõista, mis minevikus toimus. aitäh. härra Vaili. raske on üksikasjadesse laskuda, kuna aega ei ole eriti, aga te võite lugeda ka öö, äh, kontrollitud akadeemilist kirjandust Cambridge'i ülikoolist näiteks DARPA ehk siis USA teadu-, kaitseuuringute amet rahastas osasid neid uuringuid. kui mina seal olin, siis ma nägin konversioonimeetrika kasutuse tõusu olulist see igatahes toimis, mis puudutab äh, Obama kampeen-, kampaaniat, siis nad kasutasid küll andmeid, aga, aga mitte selleks, et alla suruda valijaid või, või neid sundida kuidagi tegutsema. ja nad ka ei levitanud valeinfot. kahjuks, kuna aega on vähe, ei saa ma põhjalikumalt rääkida sellest, kuidas see, need mudelid töötavad, selleks kuluks mit, päris mitu minutit. jah, kahjuks on meil ajapiirid, ütleb härra Moraš, aga kindlasti saate mingil teisel viisil äh, sellest rääkida. Äh, härra Pätt on EFTD nimel Liibest. aitäh, Claude! mina olen viimased kakskümmend kuus aastat poliitikas proovinud inimesi veenda, et Ühendkuningriik peaks lahkuma Euroopa Liidust ja referendumi kampaania ajal ma olin iga päev tänavatel, rääkisin sadade tuhandete inimestega ja mitte keegi nendest inimestest ja mitte keegi ka sellest ajast saati ei ole mulle öelnud kunagi, et nad mingisuguselgi viisil olid mõjutatud sellest, mida nad sotsiaalmeedias nägid. kõik see, mis siin toimub, on Brexiti vastaste tegevus selleks, et referendumi tulemust ümber pöörata. minu küsimus on Carol Cadwalladerile The Guardianist, The Guardian ei ole neutraalne väljaanne, vaid teenib teatud eh, erakonna huvisid. minu küsimus on kahes osas. kas The Guardian on või uurib praegu eh, The Guardian seda, kuidas kasutas andmeid Brexiti vastaste kampaania aga samal viisil kui Brexiti pooldajate kampaania, ähm, kampaaniat uuriti. teiseks, kas tegemist on ainult poliitilise äh, tegevusega, mille lõppeesmärk on referendumi tulemus ümber pöörata? Carol, aitäh küsimuse eest tegemist ei ole parteipoliitilise küsimusega, asi puudutab meie demokraatia terviklikkust ja riiklikku suveräänsust. ja ilmselt ka teie olete sellest huvitatud um,. Uh, to go to your question kui nüüd tulla selle küsimuse juurde, kas The Guardian uurib seda, kuidas Brexiti vastased äh, kasutasid andmeid, mina ei ole mingisugustest probleemidest teadlik ähm, sellel poolel. ma ei ole näinud probleeme, ka valimiskomisjon ei ole näinud probleeme, ka politsei ei uuri seda. kui mingisuguseid probleeme on, siis ma loodan, et ajakirjanikud saavad sellest teada ja seda uuritakse. ma arvan, et see on väga oluline, ega küsimus ei ole selles, kes kuritegusid toime paneb või kes proovib meie valimisseadusi õõnestada, kui midagi sellist toimub, siis tuleb välja selgitada tõde ja ma olen teiega igati nõus siin. nüüd küsimus sellest, et kas tegemist on poliitilise juurdlusega meie poolelt, ma ei leia, et Facebook või Google on antud küsimuses poliitilisi pooli valivad. ma leian, et nad mõjutavad riike ja demokraatlikke kordi sõltumata nende poliitilisest suunitlusest ja nad teevad seda kõikjal Euroopas, kogu maailmas ja kui te tahate oma pea liiva alla peita, siis laske käia, kui te arvate, et see on ainult Brexiti vastaste tegevus. vaatame, kuhu me jõuame sellise suhtumisega. tõesti, vaadake laiemalt, vaadake seda suuremat probleemi ja suuremaid riske meie kõigi jaoks. And for the, for IMCO and EN. IMCO ja ENF-i nimel Milen Trosinski. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin keskenduda ühele tehnilisele küsimusele, kui härra Päten ma suunan küsimuse härra Paragillasele. ma sain teada Äh, Facebooki äh, andmekasutamise küsimusest, kui meie komisjon külastas Washingtoni. tege-, algoritmide kasutamine on tõepoolest äh, või üks võimalustest, mida võib kasutada valimiskampaaniate ülesehitusel, aga see ei ole vaid ainus aspekt. näiteks võib mõelda ka seda, et Facebook aeg-ajalt kuulab meid või loeb meie meile, kas on äh, olemas erinevad, äh, erinevad tehnikad näiteks Trumpi kampaania või Brexiti kampaaniatel või äh, nende vahel, mida kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel? Sandi. Sandi. kui ma sain õigesti aru, siis võtmeküsimus seisneb selles, et kas on vahe nende tehnikate vahel, mida kasutavad no kasutasid näiteks Trumpi kampaania ja see, mida kasutatakse kaubanduslikult. vastus on, et, et ei ole vahet. Trumpi kampaania kasutas väga tõhusalt kaubanduslikke turundustehnikaid, mis on viimaste aastate jooksul sotsiaalmeedia tarbeks välja arendatud ja nad kasutasid neid poliitilise kampaania jaoks väga-väga tõhusalt see oli ilmselt üks tõhusamalt läbi viidud sotsiaalmeediakampaania üldse presidendivalimiste ajaloos. aitäh, Liibe ja Rahvapartei nimel palun. nii. kolleeg Jaraka. Facebook nii. aitäh. me ei tea, missuguseid millist ähm, maja, missugust majanduslikku kasumit Facebook sellest saanud on, kas siin on ka seotud mingisugused äh, kolmandad isikud ja kas see kõik toimub ka mingites muudes riikides, kas äh, poliitilised kampaaniad või näiteks valitsused maksavad selle eest, et äh, sellist tehnikat kasutatakse? ja Olivia, kellelt sa seda täpselt küsisid? kas sa ütleksid? saalist kõneldakse mikrofonita hetkel Okay, we'll go for your first choice, Carol Cadewalder. Think... Carol Cadewalder siis ähm,, aga kes, ta ei soovi vastata sellele, kes siis vastaks? mulle tundub ka, et David Carroll on natuke kõrvale jäänud, aga vastab härra Barakiles. jah, küsiti äh, sellest äh, kas Facebook saab sellest kasu, kas kolmandad isikud on asjaga seotud. siin ma saan rääkida väga üldiselt. kuivõrd Facebook ei avalda oma kulusid-tulusid seoses poliitiliste kampaaniatega. aga sellegipoolest vahetevahel on asjaga seotud äh, kolmandad osapooled selleks, et läbi viia äh, Facebookis turunduskampaaniat ja siis need kolmandad isikud saavad ka osa rahastusest endale, aga üldiselt kõik või vähemalt suurem osa Facebooki reklaamikuludest läheb Facebooki taskusse. see arv, mis Trumpi kampaania puhul välja öeldi näiteks, oli umbes kaheksakümmend või üheksakümmend miljonit Ameerika dollarit, lihtsalt et te suurusjärku mõistaks. aitäh ja head kolleegid, kui te saalist välja lähete ja teie kord tuleb, siis te oma korda hiljem tagasi ei saa, aga ITRE nimel Eva Kaili, palun. aitäh, mul on küsimus Facebookile. kas on tehniliselt võimalik, et me omame oma andmeid selles mõttes, et me saame neid eksportida, me saame neid kustutada, vaadata, kes neid täpselt kasutab, kui kauaks, et me saaks öelda jah või ei sellele, kas kolmandad osapooled võivad neid kasutada, näiteks seadmete tööd, tootjad võivad ja kas seda kõike oleks endiselt võimalik teha nõnda, et see kõik oleks õiglane ja ühtlasi, kas te um, kui te mõistsite seda, kui mõjukas on teie uudistevoog, siis kas te mõtlesite ka sellele, et oma uudistevooguga on võimalik ähm, manipuleerida? ja viimane küsimus, kas te leiate, et agregeeritud andmed võiks olla avalik hüve Äh, teaduse huvides eriti ja kas teil on mingeid soovitusi selleks, et edaspidi ära hoida selliseid sündmusi, sest seadused ja ka andmekaitse üldmäärus on natuke aeglased. Äh, et mida siis teha selleks, et äh, tehnoloogia areneks ja tundub, et on vaja reklaami jaoks uusi reegleid ja uusi suhtumisi. ja te ütlesite, et te küsite Facebookilt, aga enam inimesed ei tööta Facebooki huvides, olgu see lihtsalt öeldud. härra Barakiles jah, aitäh selle selgituse eest ja proovin vastata kõikidele küsimuste aspektidele. esimene küsimus puudutas kontrolli andmete üle mis on kasutajatel. kuna Facebook allub ähm, seadustele, mitte ainult Euroopa Liidus, aga teisteski riikides, siis teatud kontroll on andmete üle olemas kasutajatel. aga üks teema, mis on mitmel korral tõusetunud, seisneb selles, et need äh, kontrollvahendid ei ole tegelikult niimoodi toiminud, nagu öeldakse, et need toimivad. üks konkreetne näide, millest täna hommikul teada anti, Ehm, nagu te ütlesite, seadmete tootjate puhul, kellele oli eh, eraviisiline juurdepääs andmetele, ka sõprade andmetele, siis see säte, mis ei toiminud, oli säte, mille eh, puhul kasutajad peavad välja lülitama selle loa, et sõpradele, eh, sõprade andmetele juurdepääs antakse, ehk siis kui New York Times katsetas seda sätet, siis tuli välja, et tegelikult see mm, nii-öelda nupuke ei tööta ja nende kasutajate andmed anti siiski üle, ehk siis on sätteid, mis tegelikult ei toimi nii, nagu tundub. ja on teisigi. Ehm, ja see on ka üks põhjustest, miks FTC seda teemat praegu uurib. teine küsimus puudutas uudistevoogu ja seda, et kas eh, uudistevoo sisu suhtes oli mingisuguseid muresid. peamine asi, mida uudistevoo puhul silmas pidada, on see, et äh, Voog proovib valida neid ähm, lugusid, mis oleksid huvitavad kasutajale ja mis oleks ka Facebookile lõpuks kasumlikud. ehk siis need on loodud väga kaasavateks ja see viib teatud probleemideni ja kuna aega on vähe, siis agregeeritud andmete kohta ütleksin vastuseks veel seda, et tegemist on massiivse ja ähm, massiivse probleemiga, millele ei saa paari hetkega vastata ja kuna andmed on lihtsasti deanonüümitavad, siis seda tuleb ka tulevikus käsitleda. Petr Žesek, äh, libe ALDE mikrofon. aitäh, härra esimees minu jaoks on võtmeküsimus see, et kuidas anda jõud ja mõju tagasi platvormide käest inimestele, selleks et ähm, referendumi tulemused oleksid õiglased ja ka äh, parlamendisaadikud oleksid õiglaselt valitud. minu küsimus on härra Barakilasele. Zuckerberg ütles, et ähm, nõrkustele on tähelepanu pööratud, aga me tegelikult teame, et Äh, võtmeelemendid, näiteks algoritmid, suunatud reklaamid, veenmise tehnoloogia, need kõik asjad on endiselt paigas. ehk siis kuidas järgmisel korral saaks väärkasutamist vältida ja mida tuleks teha selleks, et äh, niimoodi valimisi ei varastataks. kui ma kuulan seda, mida Brexiti kohta räägiti, siis tundub, see oleks nagu sajandi suurim rööv ma arvan, et siin on mitmeid aspekte, millele tuleb tähelepanu pöörata nii tehnoloogiaettevõtjate kui ka reguleerijate poolelt. tehnoloogiaettevõtjate poolelt ma leian, et Facebook teeb praegu esimest olulist sammu läbipaistvuse rakendamisel seoses reklaamidega, et me saaks aru, kes ostab reklaame seoses valimistega. see on oluline samm ja mulle tundub, et Facebook on tegemas siin õiget sammu, aga nad ei ole teinud veel kõike selle läbipaistvuse tagamiseks. nüüd üks suur probleem tehnoloogiaettevõtjate poolel on see, et nende ettevõtjate äh, ärimudel seisneb selles, et nad koguks nii palju andmeid kui võimalik, et nad saaksid nii täpselt suunatud reklaame pakkuda ja müüa neid kõige kõrgemale pakkujale, mis tegelikult tekitab halbu stiimuleid ühiskonna jaoks üldiselt. selline jälgimisel põhinev reklaamindus on meid selles suunas viinud. nüüd on kaks võimalikku lähenemist, me saame kas reguleerida väga tugevalt kõik halvad juhtumid ära, näiteks see, kui välistegutsejad sekkuvad valimistesse, võiks väga keerulisi reegleid selle kohta koostada kindlasti või siis võiks teatud funktsionaalsuse kõrvaldada selleks, et see võimekus suunata reklaami oleks väiksem, et ei saaks korrata neid asju, mis toimusid Brexiti referendumi ja Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste puhul. mina ütleksin, et kui te reegleid kehtestate, siis katsuge vältida väga spetsiifilisi reegleid mõelge abstraktsemalt ökosüsteemidele, stiimulitele ja kui on ka võimalik kaasata teisi tegutsejaid, näiteks ma tõin enne siin kindlustusettevõtjate näite, proovige kedagi teist ka kaasata, et seda tasakaalu tuua. no see on muidugi ka väga keeruline küsimus, mida te küsisite. aitäh! ja Barbara Spilendi taas kord eh, kuue nimel liibekomisjonist mul on küsimus härra Sandi Parakiilasele. uus andmekaitsemäärus on väga oluline kodanike jaoks. ma tahaksin eh, teada, et eh, kas sellised andmekaitsemäärused võivad mõjutada interneti sõnavabadust ja pluralismi ning eh, interneti kasutamise lihtsust sõda valeuudiste vastu, samuti komisjoni poolsed äh, käitumisjuhised äh, interneti sisu osas. mul on selline mulje, et äh, kas üritatakse kuidagi hambapastat tuubi tagasi toppida, seda ma küll teha ei suuda. I agree that there is a, a two härra Barakilas, ma olen nõus täpselt sellega, mida te ütlesite hambapasta ja tuubi kohta. väga raske on seda pastat tagasi toppida ja ähm, leida lahendusi nende toodete puhul, mis on juba disainitud, toodetud ja inimestele kätte antud, kui tagajärgedele ei mõelda juba toote disaini käigus. ehk siis, ma kutsuks teid üles tegema järgmist. mõelge laiemalt sellele, kuidas on võimalik luua stiimuleid ettevõtjatele selleks, et nad teeksid õiget asja ja ei teeks valesid asju. Te mainisite andmekaitse üldmäärust. üks võtmeasju andmekaitse üldmääruse juures, üks võtmeteguritest on see, et need karistused on märkimisväärsed see on esimene kord, kui tehnoloogiaettevõtjad seisavad silmitsi sellega, et nad peavad hakkama väga suuri trahve maksma ja kui finantspositsiooni nõnda mõjutada ettevõtja puhul, sellepärast et neil on märkimisväärne oht saada trahvi, siis nad võtavad omapoolseid samme, et hoida ära seda olukorda, mida te siin ilmestasite oma hambapasta tuubi näitel. ehk siis mõelge edasi nende finantsstiimulite peale ja ärge kartke kehtestada trahve. aga mõelge ka väiksematele ettevõtjatele ja mõelge sellele, et kuidas kaitsta neid, kes on uued, novaatorlikud, aga samaaegselt peavad ka suuremad ja vanemad vastutama. aitäh! ja Judisse Argentiini roheliste nimel, palun. aitäh, minu küsimus on proua Kädvalederile ja tahaksin küsida Kremli mõju kohta Brexiti referendumile. mina olen madalmaade kuningriigist, meil oli äh, Ukraina referendum ning äh, tekkis äh, küsimus sellest, et kuidas meie kampaaniaid mõjutati. ja ma tahaksin kuulda teie arvamust, ähm, kui tugev võis olla Vene mõju Brexiti kampaania puhul, kes võisid olla need võtmetegutsejad ja ma sain ka aru, et teid rünnati isiklikult, kas, kas teie isiklik turvalisus on tagatud, oleks mu viimane küsimus um,. aitäh selle küsimuse eest. kõige tähtsam vastus on tegelikult see, et me ei tea, me ei tea kahtlustada võib seda, et Venemaal oli mingisugune mõju Brexiti referendumile, sest me teame, et Venemaa on sekkunud kogu Euroopas valimistesse ja kuna see oli nii tähtis äh, kampaania, siis oleks väga ebatõenäoline, et Venemaa vähemalt ei proovinud sekkuda. aga muidugi see tuleb tagasi selle poliitilise tahte küsimuse juurde. ma rääkisin siin varem sellest, et süsteemselt ei suudeta eh, seista silmitsi nende küsimustega, mis on tekkinud pärast referendumit. leian, et meil on vaja rohkem teada üks asi, mida me teame, on see, et Facebook on proovinud takistada Briti parlamendil selle teema uurimist. ehk siis me teame, et kui Damien Collins, kes on äh, parlamendikomisjoni juht selle uurimisel, siis Facebook kirjutas jõulude ajal omapoolse kirja, nad ütlesid, et nad äh, on analüüsinud teadaolevaid kontosid Venemaa Internet Research Agency ähm, tegevuse suhtes ja nad ütlesid, et nad on kokku näinud kulutusi ühe dollari ulatuses ja siis pärast seda kongress avaldas kõik need reklaamid. me nägime ka reklaame, mille sihtmärgiks oli Ühendkuningriik ja tuli välja, et tegelikult oli kulutatud rohkem kui tuhat naela, see ei kõla küll suure äh, kulutusena, aga see on suurusjärkude võrra kõrgem kui üks dollar siiski. ehk siis Facebook tõlgendas väga ähm, kitsalt seda ja jah, ma olen kohe lõpetamas, aga meil on vaja teha rohkemat ja meil on vaja ka teiepoolset abi, sest Ühendkuningriigil on raskusi nende küsimuste lahendamisel ja meil on vaja teie toetust. Um... aitäh AFCO ja EFTD nimel härra Sõõrum. Sì, salve. La mia domanda è per Sandy Parak. aitäh, tere õhtust, mul on küsimus Sandy Parakilasele. täna rääkisime andmekaitse üldmäärusest, mis on märkimisväärne samm edasi isikuandmete kaitsel. ja me oleme rääkinud ka erinevatest lahendustest ähm, kuidas seadusi paremaks muuta, näiteks läbipaistvus andmete kasutamisel, see, kuidas andmeid edastatakse ja ka see, et tõendamiskoormise puhul, tõendamise puhul oleksid asutustel suuremad volitused ja et ka karistused oleksid suuremad. IMCO-s rääkisime me isikuandmete voogudest ja siin me peame olema nüüd ettevaatlikud, sest et äh, andmed, mis ei ole isikuandmed, võivad siiski olla suhteliselt mõjukad, ehk siis härra Barakilas, võttes arvesse teie kogemust, siis missuguseid soovitusi oleks teil eh, seadusandliku raamistiku teemal, mis ei takistaks elutervete ettevõtjate arengut? aga see, mida te soovitate, võiks olla mõeldud ka väiksematele ettevõtjatele, mitte ainult suurtele. aitäh küsimuse eest! Need peamised asjad, mille ma kordaksin üle, on juba see, mida ma ütlesin oma ettekandes. kui me räägime stiimulitest ja väikeste ettevõtjate kaitsest, siis üksikasjalikumalt öeldes seda on võimalik teha mitmel viisil. näiteks saab väikeettevõtjatele teha mingeid erandeid teatud reeglite puhul, saab vähendada nende karistusi eh, ja saab mõelda ka haridusele ja toetusele, mis on selline aspekt, mida alati ei teadvustata, aga kui kellegi eesmärk on täita GDPR-i nõudeid, ma tean, Ameerika Ühendriikides on palju selliseid inimesi, kes tahavad seda teha, kes panustavad ressursse selleks, siis mida rohkem toetust ja haridust saab pakkuda, mida rohkem ressursse saab pakkuda väikeettevõtjatele selle eesmärgi täitmiseks, siis seda lihtsam on neil nõuetele vastata ehk siis lisaks sellele, mida ma oma ettekandes ütlesin, oleks just see, mida ma veel teeksin, ehk siis mõelge, kuidas saab aidata väikseid ettevõtjaid lisaks sellele, et vahend, vähendada nende potentsiaalseid karistusi, kuidas neid kaasata selleks, et ähm, kuidas anda neile ressursse, et nad täidaksid reegleid. libe ja Rahvapartei Aksel Voss. aitäh küsiksin härra Barakilaselt, kui nüüd vaatame Facebooki ja Cambridge Analytica skandaali veel, siis poliitikutena loomulikult olime me šokis ning tüüpiliselt nõudsime veel karmemaid seadusi. mina aga sooviksin teilt veel teada. kui ma nüüd kuulsin ka proua Denami eh, ja ka härra Johnstoni vastustest, et kas on nii, et suuremad kontrollid öö, äh, äh, on öö, äh, vajalikud öö, pigem ning meil on vaja rohkem reegleid veel või oleme me selle kriitilise punkti juba ületanud ning teiseks, kas õiguslikult, tehniliselt on võimalik selliseid kuritarvitusi või manipuleerimisi ennem valimisi seadustega üldse pärssida, aitäh. So in terms of your Teie esimene küsimus, mis puudutas nõuete täitmise tagamist. ma ei ole Euroopa õiguse ekspert selles vallas, aga üldiselt ma saan öelda, et Ameerika Ühendriikides ei ole isegi olemasolevaid õigusakte proovitud jõustada äh, seoses näiteks FTC nõusoleku dekreediga. ehk siis ähm, ainuüksi see esimene samm, et need asutused, mis seaduste täitmise tagamise eest vastutavad, oleksid piisavalt varustatud ja et neil oleks piisavad volitused selleks, et äh, täitmist tagada, siis juba see aitaks päris palju teha selliste probleemide lahendamisel, mida me näinud oleme. nüüd ma ei ole jurist, aga ma kujutan ette, et Cambridge Analytica puhul on olemasolevaid õigusakte märkimisväärselt mitmel korral rikutud, nii palju siis seaduse täitmise tagamisest. nüüd edasi uued reeglid. ma leian, et andmekaitse üldmäärus on oluline esimene samm. lisaks sellele võin öelda, et tuleb märkimisväärselt palju mõelda tehnoloogia järgmiste põlvkondade peale, ehk siis ehkki andmekaitse üldmäärus teeb suurepärast tööd selles vallas, et teatud tehnoloogia, mis juba eksisteerib, ära reguleerida, siis kui mõelda sellele, mis tulevikus võib juhtuda ähm,, näiteks võimalus luua sõrmenipsuga eh, võltssisu, panna inimesed ekraanil ütlema asju, mida nad ei ole mitte kunagi öelnud, näiteks eh, ühtlasi tehisintellekt, mis suudab ennustada inimkäitumist enne seda, kui inimene faktiliselt mingi teo toime paneb. Facebook töötab selle kallal praegu, Facebook võib hakata müüma äh, võimalust mõjutada kellegi käitumist tulevikus ja tõesti tuleb mõelda sellise uue tehnoloogia õigusliku raamistiku peale. mina kutsuks teid lihtsalt üles, et mõelge ja tegutsege nii kiiresti kui võimalik seoses nendega. libe ja sotsiaaldemokraadid, Josef Weidenholzer, palun. minu küsimus on proua Käed Vallerile. Äh, aitäh, et te rääkisite oma äh, loost, aitäh teile oma pingutuste ja oma kindluse eest. see, mille te olete paljastanud, tegelikult on väga oluline meie demokraatia jaoks, kuidas kaitsta inimesi mõjutuste eest. see on oluline ka inimeste tuleviku suhtes, nagu me näeme Brexiti näite varal. minu küsimus oleks, mida saame me teha selleks, et tagada, et meie demokraatiad jääksid ellu, kui seda nüüd nii äh, tugevalt väljendada, kuidas me saame kaitsta inimesi selliste mõjutuste eest ja kas te näete ka mingisuguseid probleeme praeguste reeglite täitmise tagamisel um...? üks küsimusi, mis äh, kerkis esile härra Pattoni küsimuses, ta ütles, et mitte keegi, kellega tema rääkis, ei olnud äh, arvamust muutnud äh, sellega seoses, mida ta internetist luges. ja äh, referendumil oli tõesti neid palju, kellel olid väga kindlad veendumused, aga oli väike hulk inimesi, kes ei olnud otsustanud ja kogu võitlus käigiski nende mõne tuhande inimese pärast. ja äh, kui sa need üles leiad, siis sa need äh, ka pommitad ning see oli meile kõigile nähtamatu. ja see on ka see, mis äh, toimub valimistel ka teie koduriigis, nii et, äh, nii et inimesed on väga äh, rahulikult öeldes, et mind ei puuduta, mina seda ei näinud, aga sellel oli mõju ning äh, Ja tõesti peaks mõtlema selle peale, kuidas kaitsta selliseid inimesi ja teha kõik selleks, et sellised asjad pimeduse kattel ei toimuks. nii et äh, see, mis te teete, on väga tähtis äh, äh, sellistele tegevustele valgust heita, õppides näiteks mida Elizabeth Denham oma uurimises on avastanud ja nii edasi, sest arvan, et, et enesega rahulolu äh, on sellistel põhkudel väga ohtlikud. ma äh, nägin äh, äh, see mind väga mõjutas see, kuidas ma nägin, kuidas ikkagi istusid kõrvaklapid äh, äh Äh, peas ja räägiti nii paljudes erinevates keeltes ja nii palju on erinevaid kultuure, see ei ole see ainult poliitiline küsimus, äh, vaid äh, see on ka kultuuriline küsimus, sest tegelikult see, mis toimub, on palju laiaulatuslikum, aga nüüd ma lõpetan. ma võiks küll, peaks olema väga neutraalne, aga mulle see vastus meeldib. järgmisena saab sõna härra Jurek. suur aitäh. mul on küsimus. ja taha- eh,, härra Barakillasele tahaksin eh, rääkida vastustest Facebookis. nägime, et selles eh,, e, sellel platvormil on süsteem, mis pole väga selge tahaksin teada, kuidas Facebook äh, on äh, sellistele tavadele alguse pannud, kuidas oma reeglid loonud ja kuidas oleks võimalik olukorda parandada, ilma et tekitataks Facebookis tsensuuri? kui te annate mulle poolteist minutit äh, küsimuse esitamiseks, millistes kampaaniates on veel kuritarvitatud andmeid. Elizabeth, palun. esimene küsimus puudutas eh, andmete illegaalsest kustutamisest Facebookist ja mul oleks vaja rohkem konteksti teada äh, et saaks vastata, kas tegemist oli administratiivinfo või isikliku infoga, seda oleks vaja selgemalt teada. To... suur aitäh. järgmisena saab sõna Mercedes Bresso, palun. Afko ja SND nimel. suur aitäh, esimees. küsimus on Carolile suunatud. Facebook on selline foorus, äh, foorum, kus äh, osaleb kümme protsenti maailma elanikkonnast ehk siis kõige suurem avalik ruum maailmas äh, ning kõik äh, demokraatlikud reeglid on selles äh, ruumis väga olulised meie demokraatia tuleviku jaoks. ma ei räägi esindusdemokraatiast, vaid sellest, et küsimus on, kuidas sellises globaalses ruumis osaleda. ma tahaksin küsida, ühest küljest mõeldakse et äh, praegused katsed Facebooki poolt äh, piirata äh, rikkumisi, olgu need siis rasked rikkumised või mitte, kas need on piisavad? paljud esitasid küsimusi, kas teile meelest võisid sellised käitumised mõjutada ka valimistulemusi näiteks Itaalias, aga mujal ja kas te ei arva, et rahvusvahelise uurimine ajakirjanike poolt võiks ähm, olla tõhus sellise nähtuse äh, lõpetamise vastu? suur aitäh küsimuse eest. et äh, rääkisime avalikust ruumist, äh, mida kasutab suur osa maailma elanikest, aga tegelikult ta ei ole avalik ruum, me kasutame seda nagu eh, see oleks avalik ruum, aga tegelikult see on eh, eraettevõttele kuuluv. Eh, ja see puudutab kõiki, kes on rünnakute ohvriks olnud ning eilne küsiti, esitati küsimus ähvarduste otsas minu suunas näiteks mind ähvardas liiv.eu Nigel Farage'i Ähm, äh, äh, äh, liikumine ähvardas mind Twitteris. sajad inimesed kaebasid Twitterile selle peale, aga seda ei võetud maha ja ei olnud ka, sest väidetavalt ei olnud mingeid põhjusi seda maha võtta kui see oleks olnud avalikus ruumis tänaval, siis ma oleks midagi teha saanud, politseile ka kaebus esitada, aga see on eraettevõttele kuuluv äh, platvorm ja nad ei ole vastutavad selle eest, mis seal toimub. Facebook äh, keeldub vastamast meie riigi valitsusele, ta keeldub äh, tulemast Suurbritanniasse ja ütlemast, mida nad reformi, mida nad referendumi käigus tehti. Teil on ta ainuke kogu maailmas, kellel on pädevus ja õigus Facebookilt äh, äh, vastuseid saada ja tõesti oleks väga-väga vaja, et te seda teeksite. ja nüüd Afgoste Rahvaparteist. Vivian Reding. suur aitäh, minu küsimus on suunatud proua Denhamile. jah, GDPR Äh, sõltub äh, rakendamisest ja kasutusest. Äh, seega on riiklikel järelevalveametitel äärmiselt oluline roll mängida. ootame teie raportit suure huviga. aga kuna näeme, et Cambridge Analytica on vaid jäämäe tipp, tahaksin ma teada, kas äh, teised eh, andmekaitseametid eh, teevad midagi selleks, et selliseid asju nende juhtumis ei juhtuks, peame tegutsema oma poliitilistes parteides, et valimisprotsesse päästa. see on tõeliselt suures ohus. nii et teiesugune, teie poolt tehtav raport võib olla kasulik, aga see ei saa olla ainult Britann-, Suurbritanniat puudutav raport, vaid äh, peab ähm, võib-olla äh, peaks kasutama ka, seda peaks kasutama ka teised andmekaitseametid. suur aitäh küsimuse eest. me juhime äh, uurimist äh, Cambridge Analytica Facebooki osas seoses nende seostega Suurbritanniaga. meie amet on väga äh, meil on väga hea äh, personali hulk ja samuti ka finantseering, seega me saame seda teha väga vähe on andmekaitseameteid, kellel oleks nii palju uurijaid võimalik palgata ning samuti ka eh, digitaaleksperte eh, palgata nii lühikese aja jooks, nii et ma kutsuksin teid üles, et eh, et võimalused oleks andmekaitseametitel sama suured. meil äh, on vaja üle vaadata selle, mis toimub teistes liikmesriikides, teeme äh, koostööd Euroopa Andmekaitseametiga ning äh, online platvormid ja sotsiaalmeedia küsimustes me tegutseme koos ning arvan, et ressursside hea kasutamine on oluline, aga see ei ole kahtlemata Suurbritannia raport, vaid see keskendub Facebookile andmekaitsele eh, eh, eh, poliit-, poliitilistele parteile, andmete müüjatele, nii et arvan, et selle ulatus on laiaulatuslikum kui lihtsalt Suurbritanniat puudutav. see on oluline punkt. arvan, et peame õppima sellest edasised kuulamised teevad selle asja veelgi selgemaks. viis küsijat on veel, tõlke lõpeb kell kaheksa. palun, siin need tõlgid äh, oleks valmis äh, ähm, äh, jätkama, kui ei, siis tuleb rääkida inglise keelt. suur aitäh teie sõnavõttude eest. tahaksin suunata küsimused äh, härra Barakilasele. täna öeldi, et Facebook lubab äh, ettevõtetele ligipääsu andmetele ning see peaks äh, tähendama seda, et me teame kogu asjast ainult väikest osa ning sellepärast olen ma huvitatud ka Facebooki tururolli kohta meie kirjale antud saadetud kirjalikud andmed, eh, mis puudutasid, eh, vastused, mis puudutasid ja Whatsappi vahelisi andmevahetust. kas te arvate, et need teenused piisavad, on piisavad selleks, et eh, see võib tähendada seda, et Facebookil ei ole enam mm, domineerivat tururolli või kas te arvate, et Facebooki, Facebook on liialt äh, tugev ning et tema monopol tuleks hävitada? suur aitäh küsimuste eest vastan kahes osas, selles osas, mis täna äh, juhtus, äh, New York Times avaldas loo Euroopa ajalegi varahommikul, paljastades asjaolu, et aastaid äh, on nad teinud äh, Facebook on teinud äh, koostööd äh, Samsungi, Apple'i ja teistega, suurte telefonitootjatega ning nad on pakkunud ligipääsu andmetele, mis mitte läbipaistval viisil ka sõbrasuhete kohta ning äh, Eh, seda, see puudutas partnerettevõtete servereid samuti. see oli oluline kahel põhjusel. suur, Ameerika Ühendriikides on Föderaalne Kaubanduskoda, mis eh, ei luba sellist käitumist ning teiseks see eh, on vastuolus Facebooki tunnistustega Ameerika Kongressis ja mujal, et nad, et nad lõpetasid selliste andmete edastamise kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. see on äärmiselt oluline artikkel ning ma kutsun üles, et te jälgiks seda tähelepanelikult ja mõtleks ka selle peale, millised mõjuhinnangud eh, on tulnud Facebooki poolt teie koduriikidele. mis puudutab Facebooki monopoli rolli, siis minu meelest eh, Facebookil on eh, liialt suur monopolistlik roll. ideaalne lahendus oleks eristada äh, Whatsapp, Instagram äh, äh, Facebookist. kas eraldiseisvatesse ettevõtetesse, kes andmeid ei jaga ja ma ei usu, et konkurendid on võimelised võrd-, võrdselt tegutsema, näiteks Snapchat, nad ei saa Facebooki vastu võidelda, sest neid andmeid on kopeeritud ja nad on raskes olukorras, sest Facebook on nii äh, domineeriv. mul oli küsimus, äh, ütleb härra Lennarts. üks asi oli minu jaoks äh, väga segane nii kuulamiste osas kongressis kui Euroopa Parlamendis, see puudutas neid variprofiile. Mark Zuckerberg ütles, meil on vaja informatsiooni Eh, selleks, et, eh, et eh, paljud, paljud erinevad aspektid toimiks, aga milliseid andmeid nad tegelikult koguvad, näiteks fotod või kontaktide nimekiri, kuidas see peaks neid aitama? Nad ka ehitasid, et nad on profiile loonud äh, minul mittekasutajana võib olla ligipääs sellele andmele, sellistele andmetele, aga kuidas äh, äh, see äh, ühesõnaga, kas see on see midagi sellist, mida te kinnitate või mitte? aitäh. mul puuduvad isiklikud kogemused enda tööperioodist Facebookis mittekasutajate kohta. ma arvan, et härra Zuckerbergil on õigus et et ka andmete kogumine on oluline turvalisuse seisukohalt suurte ettevõtete jaoks ja mõningatel juhtudel on see lihtsalt ka lihtsalt seotud sellega, kuidas internet toimib, kuidas standardtehnoloogiad toimivad, kuid võtmevaldkond, millega ei ole eriti tegeletud, on see, miks kasutaja ei saa keelduda andmekogumisest või et tal oleks vähemalt ligipääs kogutud andmetele ja e, neil oleks võimalus see ära kustutada, kui nad nii otsustavad. ma ei tea, miks e, need võimalused pole kättesaadavad, aga neid küsimusi peaks uurima, sest arvan, et kasutajatel ja mittekasutajatel peaks olema võrdsed õigused